Good morning, colleagues, and it's nice to see you all. tere hommikust, kolleegid. tere tulemast tagasi peale suve. ja tere tulemast ka Romeo Fransile, meie uus liige, kes asendab Jan Albrechti. nüüd tuleb päevakord kinnitada, kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis on see kinnitatud. meil on ka lühikesi teateid, enne kui me alustame kõigepealt protokollide kinnitamine, kakskümmend seitse, kakskümmend kaks november, üheksateist oktoober, neljas september, kakskümmend üks august, äh, juuni protokoll, kui kellelgi midagi vastu ei ole, siis on need kinnitatud ja siis on meil täna ka kõigis Euroopa Liidu keeltes välja arvatud horvaadi, läti ja keeli keel tõlge ning äh, me alustame siis raportööride määramisega arvamustele. Spinelli kuue raportöör arvamusele määruse ettepaneku kohta mis käsitleb rahvusvahelist koostööd ja naabruspoliitikat. see ongi vist ainus, mille te peate kinnitama. edasi. delegeeritud ja rakendusaktid, seitseteist juuli sekretäriaat saatis välja delegeeritud määruse kolmeteistkümnenda juuli tekstiga, mis täiendab määrust mis käsitleb Euroopa Liidu vahendite era-, täiendavat eraldamist Hendrixit süsteemile, siis äh, me, juhataja peab nüüd siis kahe kuu jooksul teavitama sellest ka komisjoni ja äh, meil on äh, võimalus siis kahe kuu jooksul parlamendis kolmeteistkümnendast septembrist kuni, kuni või alates kolmeteistkümnendast septembrist seda analüüsida ning ähm, libe tähtaeg ettepanekute esitamiseks oli kolmkümmend august keskpäev, kui te tahate oma vastulauset esitada, saadake, saatke oma resolutsiooni ettepanek esimehele enne seda, kui kell kukub. nüüd kümme august sekretäriaat saatis nõukogu otsuse välja ähm, pikendada kahe kuu võrra äh, delegeeritud akti analüüsi, millega täiendatakse Euroopa Liidu määrust seoses äh, vastutuse jagamisega seoses auditeerimisega. nüüd kuusteist juuli algas kahekuune tähtaeg, jällegi kahekümne neljandal augustil saadeti libe eh, teabekirjas see välja. nüüd uus tähtaeg oli muudatusettepanekute esitamiseks kakskümmend seitse august, kakskümmend üks august. komisjon võttis vastu uue delegeeritud akti, millega määratakse või muudetakse Äh, delegeeritud akti, millega täiendatakse nõukogu ja parlamendi määrust äh, seoses Pakistani lisamisega äh, määruse lisapunkti üks alla. see on jällegi kahekümne neljanda augusti teabekirjas. libe ja Econ toimivad kodukorra reegli number viis järgi ja kui on vaja, siis muudatusettepanekud esitada või resolutsiooni esitada, siis tähtaeg on seitsmes september, tööpäeva lõpp. edasi, parandused delegeeritud aktile kakskümmend kaheksa august komi-, komisjon saatis äh, parandused välja määrusele, äh, millega täiendatakse siis määrust, äh, mis käsitleb kontrolli ja vastutust ametiasutuste poolt seoses auditeerimisega ning äh, korrigendum puudutab siis äh, mitteolulisi äh, parandusi horvaadikeelses versioonis ja mingisuguseid vastulause esitamise tähtaegu ei ole just punkt rakendusaktid, ma tõesti luban, et see on viimane, üheksandal augustil parlament sai komisjoni rakendusotsuse projekti, millega kehtestatakse nende isikute loetelu, kes on entry-exit süsteemi tähtaega ületanud. nüüd äh, alusakt äh, on kahe tuhande seitsmeteistkümnendast Äh, aastast, mil sellega loodi Entry-Exit süsteem, äh, millega registreeritakse siis kolmandate riikide kodanikele äh, ri,, riikide ähm, register, kes ületavad Euroopa Liidu piire, siis korrakaitse eesmärkidel ning sellega muudeti ka Schengeni määrust ning selle Äh, rakend-, rakendusakti sa-, kohta saadet informatsioon kõigile liibe liikmetele kahekümne neljandal augustil ja kui on mingeid vastulauseid, siis jällegi tähtaeg on kolmkümmend august kell, kell kaksteist päeval ja lõpuks elektrooniline hääletus toimub täna kell üheksa kakskümmend. otsige oma kaardid välja. Need olid kõik meie teated tere tulemast kõigile, kes on nüüd kohale jõudnud. pidin siin üksi äh, teateid lugema, aga noh, tõesti, mm, need olid sellised lihtsamad teated, aga nüüd asume tänase päevakorra juurde ja tahaksime kuulda libe äh, lähetusest Bulgaariasse, mis puudutas siis äh, operatsiooni, mis viidi läbi kahe tuhande kaheteistkümnendast neljateistkümnenda veebruarini, Frontexi ühisoperatsioon ja annan kohe siis meie esindajale Marie-Christine Veržia, palun. kui ma nüüd õigesti aru sain, siis on mulle antud viis minutit või meil on viis minutit aega selleks, hea küll. niisiis, me käisime Bulgaarias lähetuses Äh, selleks, et jälgida äh, koos Bulgaaria ametivõimudega ühisoperatsiooni ja äh, tegemist oli sellise teat-, sellise teatud sümboolse lähetusega, Frontexile anti mandaat alates kahe tuhande kuueteistkümnendal aast-, alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast Bulgaarias äh, tegutseda ja tahaksin Katrin Überi tänada, kes tegi väga palju tööd selleks, et lihtsustada meie tööd seal. vaatamata igasugustele nõudmistele ja erimeelsustele sai ta väga hästi hakkama, seega äh, äh, tahaksin kõiki Kristjani Pajota teevad teisi tänada, kes osalesid missioonil. nüüd meie eesmärk oli Äh, jälgida, äh, kas Frontexi ja Bulgaaria ametivõimude vaheline koostöö sujub hästi ja mm, kontrollida siis, et tõesti täidetakse kõiki õigusakte, mitte nii, et ainult äh, piirikontrolli osas, vaid oli vaja ka kontrollida, kas põhiõigusi austatakse ja üldiselt Ähm, kõik need, kes osalesid missioonil, võivad öelda, et ähm, tõesti seadust täideti äh, ja ähm, Euroopa õigus, õigusaktidest peetakse kinni. nüüd äh, Liljana Jotova, meie vana kolleeg või endine kolleeg on, oli äh, ka meiega, siseministriga kohtusime äh, kohtusime Bulgaaria ametivõimudega, sealhulgas ähm, nendega, kes vastutasid äh, piirikontrolli eest, politsei koostöö eest Kreeka, Bulgaaria ja Türgi vahel äh, piiridel ja loomulikult Frontexi ametnikega ning erinevate ähm, vab-, vabaühenduste ja organisatsioonidega, kes tegelevad ähm, põhiõiguste kaitse ja äh, migrantidega jälgisime siis, kuidas maapiiri ühendamine, ületamine toimub äh, teatud piirilõikudes äh, Bulgaaria ja Türgi vahel näiteks ja äh, tõesti seal on e-, ehitatud praegu selline kaitsemüür, see on ajutine, ma tean, et osad meie kolleegidest on selle vastu, kuid tänu äh, Bulgaaria ametivõimudele saime ka kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Euroopa vahenditega ehitatud äh, ähm, sellist äh, migrantide ki-, sellist kinnipidamiskohta külastada või sellist nende vastuvõtukohta õigemini. ja võib öelda, et ähm, väga tore oli, et me saime kohtuda erinevate ametnikega e, e, kogu hierarhia ulatuses, nii piiril kui ka välismaalaste vastuvõtukeskuses Jubinetsis ja e, ma arvan, et me võime öelda, et kokkuvõtteks oli kogemus positiivne ja meie kontaktisikud toet-, toonitasid seda, kui tähtis on koostöö Frontexiga. meie küsimustele vastati. Eh, isegi eh, kui me esitasime otseseid küsimusi, millele siiski eh, noh, vastati nii-öelda põigeldes, aga näiteks küsisime, palju inimesi ületab piiri, äh, milline on koostöö Türgiga, on äh, ja võib-olla äh, selle kohta, mida teevad vabaühendused ja ametivõimud täpsemalt, me ei saanud vastust, aga noh, see aeg oli ka väga lühike ja minu arvates kõike hõlmata pole võimalik ja polegi võimalik põhjalikult olukorraga tutvuda. viitan just sellele, ehm, et millises olukorras on need inimesed, kes, keda hoitakse piiril kakskümmend neli tundi kinni selleks, et kontrollida nende eh, identiteeti ja välja selgitada, kellel on õigus eh, pagulastaatusele Bulgaarias näiteks selles keskuses äh, võetakse siis, siis neid tagasisaatmise otsuseid vastu, selle kohta jäi e-, ebaselgeks ot-, informatsioon. jälgisime ka seda, kuidas toimub koostöö Türgi piirivalve ja politseiga Euroopa Parlament oli kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta resolutsioonis väljendanud oma muret inimõiguste olukorra üle Türgis. ja nüüd saime teada, et eh, Bulgaaria ja Türgi vahel on tegelikult juba ajalooline koostöö tuhande üheksasaja kuuekümnendatest aastatest pärit ja eh, ja samas vaatamata mõlemal pool toimunud režiimi muutustele e, ei ole e, seal midagi muutunud. nüüd mm, võimalust tagasi saata isikusi. meile öeldi, et e, teisel pool piiri võet-, Bulgaaria piiril või kui Bulgaaria poolel võetakse grupp inimesi kinni, siis siis lihtsalt nad tulevad sinna sellepärast, et Türgi poolel nad ei saanud oma taotlust esitada. nüüd võib-olla peaks kuidagi juba Türgi poolel ähm, tekkima võimalus äh, taotlusi esitada, aga see tekitab probleeme. nüüd äh, ta, samuti oli ähm, meil huvi selle vastu, kas on olemas mingi solidaarsus äh, Euroopa Liidu piires, kas ja kas Bulgaaria järgib kõiki nõudmisi piiril, noh tegelikult probleemid puudutavad äh, siiski e-, ebaseaduslikku immigratsiooni äh, ja mitte nii äh, rahvusvahelist kuritegevust ja kui on turismihooaeg, siis võib-olla see, see koormus, mis Bulgaariale langeb, on ebaproportsionaalne, arvestades neid inimesi või seda arvu, kui palju piiri ületab ja tagasisaatmisest keeldumine, noh, kuigi ma seda küsimust korduvalt esitasin, saime me ikkagi vastuseks selle, et et Bulgaaria siiski äh, täidab kõiki nõudmisi nagu riik, kes soovib siiski ühineda Schengeniga ja äh, meie võiksime isegi äh, soovitada äh, ja isiklikult võiksin ka öelda, et, et, et, et Bulgaaria võiks ühineda Schengeniga, aga me peaksime võib-olla asüüliõiguse suhtes ja, ja inimõiguste suhtes veel ühe lähetuse korraldama, sellepärast et meie missioon ei olnud just inimõigustele pühendatud, vaid kontrollisime piire. Work on the mission suur aitäh ja suur aitäh selle töö eest, mida te missiooni käigus tegite. kas kolleegidel, kes missioonis käis, missioonil käisid, on lühikesi märkusi? proua Sargentini, palun. jah, ma tean, et meil on tulemas hääletus, aga sellest kõigest on juba üsna palju aega möödas, aga tegemist oli üsnagi silmi avava külaskäiguga poliitikuna olen ma äh, kuulnud äh, üsna palju sellist žargooni, mis ähmastab seda, millest me tegelikult räägime, aga Bulgaarias olid asjad viidud teisele tasandile. Äh, see kinnipidamiskeskus oli eriline kodu ajutistele välismaalastele, see oli see nimetus, mida kasutasin Äh, me nägime, kuidas tagasisaatmise direktiivi kuritarvitamine, inim-, inimesed olid pandud lihtsalt luku taha, nad ei teadnud, milline on nende õiguslik staatus ja probleem ei olnud ainult nende inimeste jaoks, vaid ka valitsuse jaoks. sellepärast, et äh, kui inimestele ei anta äh, selgust nende õigusliku staatuse kohta või selle kohta, milline on nende juurdepääsuvõimalus õigusabile, Äh, siis lihtsalt inimesed äh, pannakse kaheksateistkümneks kuuks luku taha, siis visatakse nad tänavale või vahistatakse uuesti. see ei ole hea inimeste jaoks, see ei ole hea ka institutsioonide jaoks. Äh, me nägime ka, kuidas inimesi sunniti Türgisse tagasi minema, kui Äh, on võimalik äh, binokliga näha teise riigi territooriumit kilomeetrite ulatuses ja siis helitatakse Türgi võimudele, et me näeme, et inimesed tulevad teie piiri suunas, tulge ja koristage nad ära ja me ei tea, kes need inimesed tegelikult on, võib-olla nad on türklased, kes Türgi režiimi eest põgenevad ja veel üks fantastiline sõna, mida siin kasutatakse tara kohta, nimetatakse ajutiseks insenertõkkeks ja nende tarade puhul ei olnud seal midagi ajutist. ja väga valus oli mul näha ka seda, et kodanike ühiskond ütleb meile, et senikaua, kui äh, Frontex selles protsessis osaleb, äh, tehakse asju reeglite järgi, aga nii kui Frontex ära läheb, nii enam reeglitest kinni ei peeta probleem on selles, et Frontex ei saa kunagi ootamatult kohale tulla, Frontex alati kutsutakse kohale nii et, et meil on väga palju selles küsimuses ära teha, mitte ainult pagulaste ja sisserändajate jaoks, kes seal on, vaid ka selleks, et operatsioonid ladusalt kulgeks. aitäh selle täiendava info eest, arvestades seda, et meil on vähe aega, ma teeksin ettepaneku Ehm, et me loeme selle eh, raporti heaks kiidetud ja tahaksin tänada ka teisi liikmeid, härra Stettinat, proua Fajoni ja teisi tehtud töö eest. ja nüüd saame siis minna hääletuse juurde, kui kõik on valmis ja tahaksin öelda, et see kell siin seina peal ei, mis on minust paremal, ei näita õiget aega, vasakpoolne loomulikult näitab õiget aega. niisiis, teeme ühe väikese pausi ja siis alustame kolleegid, kui te olete valmis, siis alustame hääletust. kas kõik on valmis? kolleegid, kas teil kõigil on olemas elektroonilised hääletuskaardid, kui kõik on valmis, siis teeme algust. me alustame siis viienda punktiga, mis puudutab libe arvamust kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve eelnõu kohta ja kõigepealt äh, võt-, võtame vastu siis ka need muudatusettepanekud. meie raportöör on härra Krisokonos, keda ei ole kohal. teda esinda äh, proua Kuneva, kui mingeid probleeme tekib, aga ma arvan, et me võime kohe hääletama hakata. hääletame kõigepealt äh, arvamust ja siis eelarve muudatusi. alustame muudatusega üks, kui kõik on valmis. alustame siis arvamusega muudatus üks. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. kompromiss üks A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd me peame siis äh, hääletama muudatusettepanekuid ühekaupa, muudatus kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kaheksa, osa üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üks B hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatus, muudatus kaheksa teine osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuusteist kaldkriips kakskümmend viis, muudatus on, äh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd me hääletame muudatusettepanekuid ühekaupa ja alustame seitsmeteistkümnega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend, hääletus on alanud, muudatus kakskümmend. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus kolmkümmend kolm. kolmkümmend üks lükati tagasi, ütleb esimees ja vabandab. nüüd kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend viis hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud ja muudatus nelikümmend, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja lõpphääletus on nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud see on vastu võetud, kolmkümmend viis poolthäält, kaheksa vastuhäält ja erapooletuid ei ole. ja nüüd läheme eelarve muudatuste juurde. libe viis, seitse, kaks, kolm hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud libe viis, kuus, viis, üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viis, kuus, kuus, kolm, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, viis, kuus, kuus, kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. viis, kuus, kuus, neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, kuus, kuus, viis, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. viis, kuus, kuus, kuus, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud viis, kuus, kuus, seitse, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. viis, kuus, kuus, kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, seitse, null, kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud viis, seitse, üks, üheksa. viis, seitse, üks, üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, seitse, null, null, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, seitse, üks, viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viis, kuus, viis, kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viis, seitse, null, viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viis, kuus, kaheksa, üheksa, viis, kuus, üheksa, seitse, need on identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viis, kuus, kaheksa, seitse ja viis, kuus, üheksa, kuus, samuti identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viis, seitse, null, kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viis, kuus, seitse, null, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud viis, kuus, kaheksa, kaheksa ja viis, kuus, üheksa, kaheksa on identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viis, kuus, viis, viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. viis, kuus, kaheksa, kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viis, seitse, kaks, neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viis, seitse, kaks, viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. viis, kuus, kaheksa, neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, kuus, kaheksa, viis, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. viis, seitse, kaks, kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, kuus, üheksa, üks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. viis, seitse, null, neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viis, kuus, seitse, neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, kuus, seitse, viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, kuus, seitse, kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud viis, seitse, kolm, kolm, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. viis, kuus, üheksa, null, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, kuus, seitse, seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, viis, kuus, seitse, kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, viis, kuus, seitse, üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, viis, kuus, kaheksa, null, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. viis, kuus, kaheksa, üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, kuus, kaheksa, kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, seitse, kaks, null, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud viis, seitse, kaks, üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viis, seitse, kolm, null, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud viis, kuus, kaheksa, kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, kuus, viis, null, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nii. me hääletasime ära juba viis, kuus, viis, null, jah. kompromiss neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. viis, kuus, üheksa, viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viis, seitse, kaks, kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud viis, kuus, üheksa, kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viis, seitse, null, üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viis, kuus, viis, kuus ja viis, kuus, üheksa, neli identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud ja lõpphääletus on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, neli vastu ja kolm erapooletut, seega vastu võetud. ja läheme nüüd edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde ja hääletame härra Skripeki raportit, mis puudutab uusi psühhoaktiivseid aineid. tuletan teile meelde, et ähm, menetlusraamistik uute psühhoaktiivsete ainete kohta novembris kaks tuhat kaheksateist muutub, sest et jõustub uus õigusakt, mis võeti vastu ja psühhoaktiivsed ained lisatakse nüüd nende ainete nimekirja, mis on kontrolli all kogu Euroopa Liidus. kas raportöör soovib sõna võtta? soovite? jah, palun, aga tehke lühidalt. lihtsalt tahaksin lühidalt äh, öelda, et äh, ma tänan äh, võimaluse eest sõna võtta tegemist äh, oli ühe suure probleemiga, kuidas tulla toime nende suurte psühhoaktiivsete ainetega, mida müüakse ka interneti vahendusel. Äh, tegemist on ohuga, millest peab olema teadlik. on olemas ka teisi aineid, äh, mille koostis on väga keeruline ja nüüd me siis aru, hääletamegi kõige selle üle kahe tuhande kaheksateistkümnendast, äh, seitsmeteistkümnendast aastast on Euroopa Liidus paljud inimesed hukkunud äh, nende psühhoaktiivsete ainete tõttu. Äh, tegemist on ohuga inimestele, perekondadele, politseile nii et, et ma paluksin, et te toetaksite seda raportit ka täiskogul. me ei saa lubada, et sellised narkootilised ained eh, edasi arenevad, aitäh aitäh, härra Skripek ja saame minna kohe hääletuse juurde. muudatusettepanekuid ei ole, nii et, et lõpphääletus, nimeline hääletus ja hääletus on alanud Äh, nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud nelikümmend üks poolthäält, üks vastuhääl, üks erapooletu. nii et, et õnnitlused raportöörile. ja kolleegid, äh, läheme nüüd äh, lõpphääletuse juurde, mis puudutab institutsioonide vaheliste läbirääkimiste alustamist ja läbirääkimiste meeskonna moodustamist viisa liberaliseerimise teemal. tegemist on Tanja Fajoni raportiga ja me äh, hääletame raporti eelnõu üle ja meil on Kosovo Euroopa integratsiooniminister ka täna siin kohal, tere tulemast! Äh, raporti eelnõu võeti tegelikult vastu juba septembris kaks tuhat kuusteist ja nüüd raport, mis puudutab institutsioonide vahelist läbirääkimiste alustamist ja meeskonna moodustamist, siis äh, seda tol korral vastu ei võetud ja äh, nüüd äh, on asjaolud väga oluliselt muutunud. Kosovo on täitnud kaks nõudmist ja seega ka Äh, nende läbirääkimiste alustamine on põhjendatud, äh, sõlmiti äh, piirileping, nii et, et meil on veel mõningad probleemid lahendamata enne viisarežiimi liberaliseerimist. raportis on need tingimused ka kõik välja toodud ja komisjon oma raportis kinnitab, et komisjon on, äh, Kosovo on teinud edusamme piiri tähistamise osas ja võitluses organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga. niisiis, arvestades neid teemasid ja vastavalt meie kodukorrale äh, äh, tahaksin öelda seda, et äh, hääletus, äh, see raport tuleb heaks kiita absoluutse häälteenamusega. kas proua Fajon soovib sõna võtta? aitäh, aitäh, härra äh, esimees, tahaksin tänada kõiki, kes andsid oma panuse. ma tean, et see tee oli Kosovo jaoks väga pikk ja keeruline ja mul on väga hea meel, et me oleme tänase hääletuseni jõudnud. see on väga oluline samm Kosovo jaoks. Kosovo on olnud eraldatud liiga pikalt Balkani viisaliberaliseerimise süsteemist ja ma tean väga hästi, kui raske see kõik Kosovole oli, kui äh, palju tööd nad pidid tegema selleks, et äh, reforme läbi viia ja need nõudmised, mis neile esitati, olid võib-olla kõrgemadki kui teistele Lääne-Balkani riikidele, nii et, et tahaksin kolleege üles kutsuma, kutsuda seda raportit toetama, äh, sest et Kosovo tõesti väärib seda viisavabadust. aitäh, Tanja! ja siis saame alustada hääletusega niisiis, hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud kolmkümmend poolthäält, kümme vastuhäält ja kaks erapooletut. õnnitlused raportöörile nii et, et suur aitäh, kolleegid, ja sellega oleme hääletusega ühele poole saanud

Colleagues, um, if you don't mind, we can uh... kolleegid, jätkaksime nüüd oma tööd. päevakorrapunkt on number kaheksa. Euroopa Tööjõuameti loomine ja arvamuse arutamine. härra Pavel on arvamuse koostaja. aga teda ennast siin ei ole asendaja tegeleb tema arvamusega. meil on plaanis siis muudatusettepanekute läbivaatamine. juhtkomi-, komisjon on tööjõukomisjon ja nüüd ma annaksin siis kohe sõna proua Sippelile äh, härra Paveli nimel. suur aitäh, Claude jah, tõesti kahjuks Emilian täna ei saa siin olla, nii et seega ma loen lihtsalt ette tema märkused. kallid kolleegid, kõigepealt suur aitäh komisjonile ettepaneku eest Tööjõuameti loomiseks. kuna olen ka Tööjõukomisjoni liige, on see väga oluline arvamus mõlemas mõttes ja minu muudatusettepanekud katavad mõlemat poolt. meil on vaja tagada piiriülese tööjõu liikumise ja sotsiaalkindlustuse osas selged reeglid. ja sellepärast ma pooldan põhiõiguste kaitset, kui jutt puudutab inimeste liikumisest liikmesriigis, liikumist liikmesriigist teise, Euroopa sinine kaart ja kõik muu. samuti toetame seda, et õiglasi tööti-, tingimusi saaks kasutada tervishoidu, samuti ja sotsiaalkindlustust, kui on tegu piiriülese liikumisega ning tuleb ära hoida inimeste ärakasutamine. minu jaoks on väga oluline ka deklareerimata töö. raportöör on siin välja pakkunud väga selge visiooni, kuidas tegeleda deklareerimata tööga, millel on tihti piiriülene mõju. Eh, see võib väga tõsiselt mõjutada Äh, vastavaid töötajaid. mõned äh, haavatavad grupid, näiteks kolmandate riikide kodanikud, nemad on eriti raskes olukorras deklareerimata töö puhul, seepärast et neilt, neile ei tagata nende õigusi. seetõttu tuleb parendada seda Euroopa platvormi, mis tegeleb äh, deklareerimata tööalase koostööga. isikuandmete kaitse, siin keht-, kehtib äh, üldine andmekaitsemäärus ja äh, siis äh, määrus nelikümmend viis kaks tuhat üks ma soovin tagada, et vastavalt nendele nimetatud õigusaktidele toimub isikuandmete töötlemine ainult nii nagu, nii palju, kui on vaja ja proportsionaalselt. andmeid tuleb koguda ainult konkreetsel legitiimsel eesmärgil ja neid ei tohiks täiendavalt töödelda niimoodi, et see läheb vastuollu eesmärkidega. veel üks oluline aspekt on pettuste vastane võitlus ja siin on otsene siis side nõukogu määrusega Euroopa äh, avaliku mm, süüdistaja e, asutamise kohta ja nende kaasamise kohta elatöösse. suur aitäh, Birgit! kas keegi soovib veel sõna? no te kindlasti teate, mis siin on põhjapaneva tähtsusega just nimelt meie komisjoni seisukohalt. Jean Lambert. suur aitäh. suur aitäh ka sõnavõtu eest raportööri nimel. Need muudatusettepanekud, mida meie oleme siin komisjonis välja käinud, nendes me oleme püüdnud piirduda meie komisjoni pädevusega, nii nagu esimees ütles, sest juhtkomisjon on tööjõukomisjon, kuhu ka mina kuulun, aga ma olen seal variraportöör. vaid paar märkust nendest asjadest, millest äsja rääkis raportööri esindaja. loomulikult andmete töötlemine väga selgelt tuleb paika panna andmetöötluse piirid tööjõuasutustele. meil on ka haldusnõukogu kohta paar ettepanekut, et Euroopa Parlament võiks olla vaatlejaliige haldusnõukogus ja veel meie roll, et me peaksime hoidma silma peal nendel meetmetel, mida võetakse. me soovime, et asjad toimiksid paremini, aga me leiame, et see amet, mida luuakse, peaks olema täpselt amet, nii nagu ta nimi ütleb, ametlik. sest kui tal seda ei ole, seda või jõu, ametlikkust ei ole, siis äh, sellisel juhul peaks teda teistmoodi nimetama, nii et kui on mingisugused probleemid tekkinud, siis äh, tekib Ähm, küsimus, kuidas neid lahendada ja kindlasti siin tuleb hoolitseda ka selle eest, et piirdutaks tööjõu küsimustega ja mitte ei ka-, äh, asutaks neid tõlgendama rändeküsimustena. kolleeg Stevens. aitäh, kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest. ka mina olen seda meelt, et me peame mõtlema isikuandmete kaitsele. me peame teadvustama ka küberkuritegevuse riske, meil on vaja väga rangeid reegleid andmete osas ja eriti sotsiaalkindlustusandmete osas, see on eriti oluline. raportöör ütles väga õigesti, et koostöö teiste Euroopa Liidu ametitega on võtmetähtsusega mul on väga hea meel, et siin on mainitud ka Frontexit. küll aga ma ei saa toetada seda, et ELA tegeleb selliste asjadega, mis ähm, on väljaspool Euroopa Liidu üldist pädevust. kohe selgitan, mida ma siin silmas pean praegust struktuuri tuleb parendada, selle asemel, et luua täiendavaid ähm, suure võimuga asutusi. me peame hoolitsema selle eest, et see uus tööjõuamet tõesti ka annaks lisaväärtust, sellepärast et see ju kõik maksab, selle uue ameti asutamine. me peame hoolitsema selle eest, et me täidame subsidiaarsuspõhimõtteid ja et ikkagi see, mida peab tegema liikmesriik või et seda teeb liikmesriik. ma usun, et Tööjõuametil on lisaväärtus. aga see, see ei tähenda, et ta peaks olema sotsiaalkindlustus, Euroopa Sotsiaalkindlustuse Ameti asutamine. aitäh! viimane kord, kui me seda asja arutasime, siis komisjon vist ei jõudnudki oma seisukohta ajaliste piirangute tõttu esitada, aga annaksin nüüd teile täna sõna. aitäh, härra esimees. sooviksin kõigepealt tänada raportööri ja kõiki saadikuid, kes on panustanud sellesse küsimusse oma muudatuste või sõnavõttudega, arvestades, kui pingeline ajagraafik on, vahepeal oli ju suvevaheaeg. nüüd muudatusettepanekud, siin ma sisulisi kommentaare ei sooviks esitada, küll aga ma sooviksin mainida seda, et kolmandate riikide kodanikud on tegelikult tööjõuameti pädevuses nii pa-, sellisel määral, kui nad on kaetud öö, äh, äh, mobiilsusõigusaktidega lähetamine ja nii edasi. ja mõt-, üldiselt meil on mõte Euroopa Liidu ametit muuta tõhusamaks, vahel koostööd tehes, vahel mingisugusel muul moel ja sellepärast me oleme ka teinud ettepaneku integreerida see Euroopa platvorm. anda talle rohkem vahendeid, kui praegu tal on nüüd eesmärk. selle Tööjõuameti eesmärk. loomulikult on oluline, et see amet oleks tõhus, see on ka meie eesmärk. me soovime luua tõhusa ameti, mis saaks tagada olemasoleva õigusliku regulatsiooni täitmise. aga me oleme väga hästi kursis sellega, et pädevused Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel on jaotatud. ja seda tasakaalu me vägagi täpselt ka teadvustame, nii et suur-suur aitäh ja jääme ootama teie edasist tööd. Birgit, kas on veel sõnasoovi? aitäh, loomulikult ma ei saa raportööri nimel midagi öelda, küll aga ma olen nõus, et on ülioluline, et me väga täpselt paneme paika pädevuse ja ülesanded selle uue ameti jaoks. on selliseid küsimusi, kus meil on võimalik luua ise, lisaväärtust koordineerimise ja koostöö kaudu, näiteks deklareerimata töö on selline, aga olgem ausad, palju koostööd on vaja veel teha ka liikmesriikide vahel deklareerimata tööalal. nii et me peame väga täpselt kirja panema selle loodava ameti ülesanded ja pädevuse. kui me seda hästi teeme, siis ma arvan, on see väga suur potentsiaal organiseerida asju paremini, kui nad nüüd on. suur aitäh, suur aitäh, et saite raportööri asendada hääletus on kümnendal kuupäeval. aitäh kõikidele kolleegidele selles debatis osalemise eest. üheksas päevakorrapunkt järgmisena. Euroopa mõõtme puudumisest tulenevad kulud terrorismivastases võitluses. ma vaatan ruumis ringi, kas kõik vajalikud kolleegid on juba laekunud siia. paistab, et on, aga teeme hetkelise pausi, et nad saaksid siia ette tulla. paar minutit ja siis jätkame kohe Uh, nii, vaatan, kas me saaksime nüüd selle päevakorrapunktiga pihta hakata pisut varem, kui ajakavas ette oli nähtud, sellepärast et vajalikud inimesed on siin kõik ähm, kohal. hakkame siis pihta. see on jällegi üks väga oluline Euroopa Parlamendi uuringukeskus, uuringuteenuste peadirektoraadi teema. tegelikult on täiesti uskumatu materjal, eh, mida, mis seal on. ma usun, et te olete mei-, minuga nõus, et põhiküsimus on see, kas me kõike seda ülihead materjali, mis olemas on, ka äh, tegelikult ära kasutame. Euroopa mõõtme puudumisest tulenevad kulud terrorismivastases võitluses, see on jällegi väga hea teemal, väga, teemaga väga hea uuring juttu on siin sellest, mis läheb maksma see, kui poliitilisel tasandil meetmeid ei võeta. räägitakse sellest, millised on materiaal, milline on materiaalne ja mittemateriaalne kahju ja sellest ka, et suuresti neid, nende kahjude suurusjärku alahinnatakse meil on siin kaks eksperti, kõigepealt mul on väga hea meel öelda taas tere tulemast doktor Wouter van Vallehoile, kes on tuntud meie paljudele kolleegidele ja härra Hafner Rand Euro-, Euroopast. Nemad siis äh, tutvustavad seda teemat ja suur aitäh kõikidele kes on olnud seotud selle parlamendi uuringuteenuste peadirektoraadi uuringuga. me kulutame päris märkimisväärseid vahendeid eh, nende uuringuteenuste peadirektoraadi uurimustele ja nende tööle, nii et selles mõttes oleks tore, kui te annaksite ka võib-olla omapoolseid soovitusi, kuidas neid kõige paremal moel ära kasutada? aitäh, kuidas neid uurimusi kasutada? ma arvan, et nendest uurimustest äh, tulenev kõige olulisem sõnum on see, kui palju läheb maksma mitte millegi tegemine. kui liikmesriikidega peetakse läbirääkimisi ühe või teise asja üle, meetme üle ja nad ütlevad, et äh, oi, aga see on nii kulukas, et siis te saate alati öelda neile vastuka, vastuseks, aga jah, selle tegemine võib maksta nii palju, aga selle mittetegemine võib maksta hoopis nii palju. näiteks ksenofoobia alane uuring äh, näitas, et tegelikult äh, tegemata jätmised on mõjutanud inimeste ja ühiskondade elu. mul on väike külmetus, nii et äh, ma püüan ennast kokku võtta ja rääkida nii selgelt kui võimalik. enne kui ma hakkan rääkima sellest uurimusest, tahaksin öelda, et see on vaid osa ühest suuremast projektist, mida me oleme te-, te-, millega me oleme töötanud alates ähm, aastast kaks tuhat kuusteist, see on vabaduse, õiguse ja turvalisuse ala Ehm, Euroopa mõõtme puudumisest tulenevad kulud. ja siinkohal sooviksin tunnustada ka kolleeg Vakovskit, me oleme ette valmistanud kuus raportit. me oleme arutanud menetlusõigusi, ksenofoobia ja rassismi vastast võitlust ja me oleme praegu valmistamas ette öö, ehm, piirivalve ja varjupaigaalast raportit ja nüüd on see, millest ma täna räägin. kõik need on sama struktuuriga, kõigepealt me tutvustame olemasolevat seisu, õiguslikke barjääre ja takistusi Euroopa koostöös ja teine, see on nüüd uus asi, me anname hinnangu praeguse seisu tagajärgedele vaatame, kuidas see mõjutab inimeste põhiõiguste ja vabaduste kaitset. kolmandaks pakume välja ja hindame erinevaid poliitika alternatiive olemasolevate aukude täitmiseks. me kasutame omaenda uurimismaterjale ja ka väljaspoolt tulevalt, tulevaid uurimismaterjale ja täna ka mina räägiksin teile praegusest seisust ja võimalikest alternatiividest ja siin kõrval olev kolleeg räägib mm, tagajärgedest. esiteks umbes nelikümmend protsenti seitsmeteistkümnendal aastal küsitletud inimestest ähm, arvab, et terrorism on äh, Euroopa Liidu ees seisvatest küsimustest kõige olu-, üks olulisemaid. ja kindlasti saab see olema väga aktuaalne teema järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimistel ka. loomulikult me räägime täna kõigest sellest, mis on teie komisjoni pädevuses, nii et ma püüan eh, keskenduda just nimelt sellele, mida Euroopa Liit teeb terrorismivastases võitluses ja mis ühtlasi on teie komisjoni äh, pädevuses, see puudutab eelkõige karistusõiguse alast. äärmiselt oluline on, et kaks valitsemistasandit, Euroopa Liidu tasand ja liikmesriigid teeksid väga tihedat koostööd terrorismivastases võitluses. seda me teemegi sellepärast, et me näiteks toetame Euroopa Liidu tasandil erinevaid liikmesriikide meetmeid, näiteks püüame vältida radik-, näiteks neid meetmeid, mis on suunatud radikaliseerimise ja värbamise väit-, vältimisele, tegeleme samuti terroristide finantseerimisega, relvade ja lõhkeainetele hankimisega, siis on veel kindlasti välispiiridega tehtav koostöö ja siis operatiivkoostöö Europol, Eurojust ja liikmesriigid. edasi on veel karistusõiguse sätted, mis tegelevad kuriteo ohvritega ning siis on veel Ehm, õiguskaitseametnike koolitamine ja, ja muidugi on väga oluline ka aktiivne koostöö kolmandate riikidega. kõik see on olemas, aga sellele vaatamata on näha teatud auke. millised need on? esiteks poliitika ja õigus ja seadusloome tõendid, põhjendused tundub, et täielikult fokusseeritakse džihadistidele. Europoli aruandest on aga näiteks näha, et tegelikult paremäärmuslased, paremväärt-, vasak, vasakäärmuslased ja, ja separatistlikud terroristid on täpselt samasugune oht. kaheksakümne kaheksast terrorismivastasest meetmest ainult neljandik, ainult neljandiku osas analüüsiti neid tagajärgi. ehk teiste sõnadega ei ole mingisugust kõikehõlmavat äh, hinnangut sellele, kui asjakohased, kui tõhusad terrorismivastased meetmed on. komisjon on küll Euroopa julgeolekupoliitikaid hinnanud, mis, aga see on pisut teine teema, kuigi see on positiivne samm selles suunas. ehk see aruandluskohustus ei tundu tagavat põhiõigusi terrorismivastases võitluses. parlamendi õigus küsitleda on takerdunud selle taha, et teil ei ole neid samu õigusi, mis on näiteks liikmesriikide parlament juhtidel ähm, tunnistajatega seoses, ma tean küll, et te olete püüdnud seda saada. Äh, mõned asjad, mida teie olete üles võtnud, näiteks äh, äh, kahtlustatavate piinamine ja, ja see, millega teie olete esi-, härra esimees tegelenud, seal muidugi on olnud teatud edasiminekut ka põhiõiguste kohtus edasi oleme leidnud, et vaatamata sellele, et on suurendatud rahasid uurimustesse, ei tea me ikka veel piisavalt seda, miks, kuidas, miks ja kuidas radikaliseerumine toimub. ehk puuduvad jär-, järgimis- seiremehhanismid vaatamaks, kas programmid, mis olemas on, on toimuvad ja kas nende raames austatakse ka põhiõigusi. Need inimesed, kes, kellel on vi-, vaated, mis võivad areneda terrorismiks, need on tihti ähm, sellised, mis ühel hetkel võivad äh, muutuda terroristlikeks põhiõiguste agentuuri andmed on näidanud, et neli moslemit kümnest on öelnud, et nende vastu on diskrimineerimine. me oleme tegelikult möödunud kohtumisel arutanud öö, äh, ksenofoobia ja rassismi vastase võitluse teemaga seoses seda diskrimineerimist. nüüd edasi terroristide finantseerimise tõkestamine, siin on üks asi erasektoriga koostöö, siis rahapesu andmebüroode töö ning siis finantstehingute alaste andmete edastamine vastavalt asjaomaste Euroopa Liidu programmidega. mida selle süsteemi kohta on öeldud, see raamistik ei ole täielik, sellepärast et see, sinna alla ei käi Euroopa-sisesed maksed teisalt on aga seatud kahtluse alla selle süsteemi piisavus, sellepärast et tihti terrorismirünnakutes on ainult väikesed summad mängus. ja siis on veel küsimus, äh, kas on täidetud põhiõiguste kaitse vastavuses üldise andmekaitse määrusega. edasi, info jagamine liikmesriikide andmebaaside vahel ei ole veel äh, täielikult öö, ähm, oma potentsiaali realiseerinud. jah, on õiguslikke ja tehnilisi piiranguid, aga on ka teatud äh, tõrksus mõnedes liikmesriikides oma andmebaaside andmeid jagada. mida veel? raportis on leitud, et tulemuslik õiguslik koostöö näiteks vahistamismäärus ja muu, selle Äh, tulemuslikuks kasutamiseks on takistusi, näiteks vanglatingimused mõnedes liikmesriikides ja muidugi napib ka teadlikkust praktikute hulgas. ja viimasena ei ole piisavalt kasutatud Euroopa Liidu ametite analüütilist tuge ja koordineerimisvõimalusi. Ehm, liikmesriikide ametiasutused ikkagi eelistavad teha rohkem koostööd mitteametlike kanalite kaudu Äh, kuigi on ka positiivseid arenguid, näiteks äh, Fraternitee vendlusrakkerühm, mis asutati pärast Pariisi ja Brüsseli rünnakuid. nüüd poliitika alternatiivid. me peame teadma, mis toimib ja mis ei toimi ning me peame tagama inimeste põhiõiguste kaitse terrorismivastases võitluses kuidas seda teha? esiteks on vaja sellist tõendusmaterjali põhist Euroopa karistusõiguse poliitika tsüklit, seal peab olema kaasatud Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid, see ei ole mitte midagi uut. me oleme tegelikult organiseeritud kuritegevuse alase raporti kontekstis seda juba rääkinud. ja mõned sellised komponendid on juba paika pannud. Teie komisjonil on näiteks olnud ähm, volinikega, mõttevahetusi terrorismivastase võitluse äh, juhiga, mõttevahetusi ja nii edasi, need kõik on kasuks. Euroopa Parlament on tegelikult teinud oma ettepaneku ka poliitikatsükli kohta õigusriigi põhimõtete seires. tegelikult need kaks poliitikatsüklid tuleks ühitada. me oleme tegelikult organiseeritud kuritegevusega seoses öö, ähm, juba rääkinud sellest, et terrorismivastaseks võitluseks on vaja ühiseid jõupingutusi. liikmesriigid ei tule sellega toime üksinda. kõik Euroopa Liidu ametid peavad kõikehõlmavalt ähm, andma hinnangu terrorismivastastele meetmetele. parlamendil on võimalik väga tähtsat rolli mängida, te saate eh, tähelepanelikult ähm, jälgida komisjoni otsust siin või seal, mitte teha näiteks mõjuhinnanguid. edasi, koostöövõimalused Euroopa Liidu tasandil värbamise ja radikaliseerumise äh, ärahoidmiseks. siin tuleks, on vaja rohkemaid jõupingutusi selleks võiks teha sellise uue poliitika võrgustiku. ma tean, et selle kohta esitatakse praegu ka ettepanekuid ning võiks olla ka mehhanismid äh, ja väga selge metoodika liikmesriikides toimuva jälgimiseks, aga samas me ei tohiks silmist kaotada ähm, üldist majanduspoliitikat, kriminaal-, karistusõiguspoliitikat ja hariduspoliitikat. edasi menetlus ja vangla tingimused, vangla tingimused peaksid olema parandatud, rohkem oleks vaja selliseid töötajaid liikmesriikides, kes tegelevad näiteks vanglast vabanenud isikutega, et need oleksid integreeritud ühiskonda. me peame kõigele sellele mõtlema karistuspoliitika vaatevinklist. kui me seda teeme, siis sellisel juhul me hoiame ära vang, vangide radikaliseerumist nüüd terroristidelt rahastuse äravõtmine, siin tegelikult oleks täiendavalt võimalik ähm, parandada raamistikku, mis on mõeldud terroristide finantseerimisega võitlemiseks. esiteks on võimalik parandada andmevahetust ja koostööd rahapesu andmebüroode vahel ja teiseks arut-, on juba arutusel ehm, Euroopa Liidu terroristliku finantseerimise jälgimissüsteemi asutamine, aga muidugi siin on vaja arvestada ka näiteks ehm, Euroopa Kohtu arvamust. ja edasi, järgmine punkt, kõige raskem kõikidest poliitika alternatiividest. sellise Euroopa Liidu ehm, õiguskorra äh, kultuuri tagamine, kus oleks aust-, oleksid austatud põhiõigused. siin on jutt mitte ainult tehnilistest meetmetest, siin on jutt ka piisavast rahastusest Euroopa Liidu ja liikmesriigi tasandil nendele inimestele, kes sellega tegelevad. ja viimane slaid. selliste meetmetega on võimalik ähm, kindlustada tulemuslikumat terrorismivastast võitlust, aga ühtlasi oleks võimalik tagada ka üldise öö, ähm, kogukonna või, või äh, inimeste heaolu, on võimalik äh, vähendada ka terrorismiga kaasnevaid kulutusi. sõna kolleegile nüüd. oh sorry, my apologies niisiis, läheme edasi, palun, Randi esindaja härra Hafner. suur tänu, et te andsite mulle võimaluse täna rääkida sellest, kui palju läheb maksma ehm, terrorism Euroopa Liidule, palju läheb maksma see, kui võetakse terrorismivastaseid võitluseid. viimastel aastatel on sadu tsiviilelanikke Euroopa pinnal saanud terrorirünnakutes surma või haavata aga see ähm, nähtus mõjutab veelgi rohkem ja laiemalt elanikkonda läbi meedia. nüüd äh, terroris-, terrorirünnakute eesmärk on hirmu levitada meie ühiskonnas äh,, takistada ja, ja takistada poliitiliste ja ühiskonna struktuuride tööd ning mõelge kõikidele nendele äh, turvameetmetele siin Euroopa Parlamendist kas või lennujaamas, raudteejaamas, kõik see, mida on vaja ette võtta, kõik see hakkab mõjutama majandustegevust. nüüd Euroopa poliitikud tahaksid muidugi Euroopa turvalisuse ja julgeoleku ala kaitsta, aga eh, tagada ka majanduskasv ning eh, nüüd peab eh, võrdlema, mis mida väärt on ja mõjuhinnang aitab paremini mõista seda, millised on meie vajadused ja millised meetmed on proportsionaalsed võitluses terrorismi vastuses minu äh, kaasettekandja doktor Valekoi rääkis juba sellest, ähm, mida toob kaasa terrorismivastane võitlus, äh, milliseid lünki tuleks täita, mida tuleks ette võtta Euroopa Liidu tasandil. nüüd mina tahaksin rääkida sellest, kuidas mõõta äh, terrorismi mõju ja terrorismivastaste meetmete mõju ja me oleme läbi viinud siis vastaste, vastavate dokumentide ja kirjanduse analüüsi, eh, samuti uurinud ka ülemaailmse terrorismi andmebaasi andmeid eh, alates tuhande üheksasaja seitsmekümnendatest aastatest. kasutasime neid andmeid, eh, töötasime välja majandusmudelid selleks, et mõista, milline on terrorismi mõju. järgmine slaid nüüd vaid-, vaatlesime konkreetselt kuut valdkonda, kõigepealt äh, mõju inimelule, surmad, äh, vigastused, äh, füüsiline mõju, varaline kahju, majandusmõju, samuti mis mm, avaldub SKT-s, tähtis on see ka, et terrorism mõjutab inimesi psühholoogiliselt, vastastikust usaldust, Äh, eluga rahulolu, samuti mõjutab terrorism äh, riiklikke kulutusi ning ähm, negatiivselt majanduskasvu ning lõpuks terrorismivastased meetmed mõjutavad omakorda äh, ja või on seotud õiglase kohtupidamisega, inimõigustega ja hakkas, ah, tahaksin rääkida detailsemalt sellest, kuidas me oleme siis hinnanud ta, neid kulusid, mida toob kaasa näiteks mõju inimeludele. kahe tuhande neljanda, neljandast aastast alates on surma saanud äh, kuussada kuuskümmend üheksa inimest, üle nelja tuhande inimese on haavata saanud ja me oleme siis vastavalt kirjeldusele välja arvutanud, kui palju see maksma läheb ühiskonnale, võrdlesime seda ka keskmise elueaga, arvestasime otseseid kulusid, näiteks ähm, ravikulud isiku, isikutele, potentsiaalne psühholoogiline mõju äh,, ja lisaks sellele kulud, nendele kuludele, mida terrorism põhjustab inimestele otseselt, mõjutab terrorism muidugi ka vara, vara, tekitab varalisi kahjusid. aastast kaks tuhat neli äh, on terrorismi tekitatud kulud liikmesriikidele ulatunud äh, nelja koma kolme miljardi euroni ning ähm, vigastused on toonud kaasa null koma kolm miljardit eurot kulusid, null koma üheksa miljardit on äh, kulusid, mis on seotud varadega. ja äh, me näeme siin äh, tabelil ka, kui palju on maksma läinud kõik terrorismi tekitatud kahju aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist, surmad, vigastused ja varaline kahju järgmisel slaidil äh, näitan, milliste kanalite kaudu terrorism mõjutab majandust ja SKT-d. majan-, nagu ma teile selgitasin, terrorism võib negatiivselt mõjutada tootmist, äh, tootlikkust, kapitali, tööjõudu mõjutades, samuti mõjutab see äh, tarbimisharjumusi, investeeringuid teatud sektorites, Äh, jaemüük, turism, transport, äh, kaubavahetus, äh, samuti ähm, vähenevad otsesed välisinvesteeringud terrorismi tõttu ning ähm, varasemad uuringud on näidanud, et terrorism mõjutab ka rahvusvahelist kaubandust. viiakse sisse ähm, prilli, piirikontrollid, see häirib kaubavahetust ning lõpuks äh, see mõjutab ka äh, avaliku sektori kulutusi, selleks, et teatud meetmeid võtta, tuleb makse tõsta äh, ja see tähendab seda, et jällegi avalikust sektorist ei eraldata näiteks teadusuuringutele ja ja uurimistegevusele raha ja muudele sarnastele valdkondadele. meie analüüs näitab, et alates kahe tuhande neljandast aastast on eh, kahekümne, kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriigis olnud eh, tõsiselt mõjutatud terrorismi tagajärgedest, et umbes kolmsada viiskümmend neli eh, või kolmsada viiskümmend kaheksa eurot ühe inimese kohta on kaduma läinud SKT-st toodang on vähenenud kaheksakümne seitsme miljardi euro võrra, umbes sada seitsekümmend viis eurot isiku kohta. ja järgmiseks, lisaks sel, nendele majanduslikele kuludele, mis terrorism kaasa toob, äh, mõjutab äh, terrorism elanikkonda ka psühholoogiliselt, nagu ma ütlesin enne. Äh, peale terrorirünnakuid ähm, kajastatakse terrorirünnakuid väga laialdaselt ning inimesed ilmselt muudavad oma käitumist, oma tarbimisharjumusi, reisimisharjumusi, statistika mm, kahes, umbes kahesaja tuhande Euroopa Liidu elaniku kohta näitab, et terrorism mõjutab eh, üldist rahulolu oma eluga, samuti ka eh, omavahelist usaldust ning usaldust Euroopa Liidu institutsioonide suhtes seega psühholoogiline mõju on tege-, valdkond, mida, mida peaks äh, rohkem uurima ja analüüsima, siiani on seda väga raske olnud nagu rahaliselt hinnata. me oleme rääkinud terrorismi mõjust, aga selleks, et terrorismi vastu astuda, on vaja võtta terrorismivastaseid meetmeid ja kulutused nendele on samuti viimase kümnendi jooksul kasvanud kaks tuhat seitseteist Euroopa Liidu e-, eelarvest eraldati umbes kuussada miljardit eurot julgeoleku ja kodaniku küsimuste lahendamiseks ning kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse ähm, finantsraamistik näeb ette äh, peaaegu äh, selliste kulutuste peaaegu kahekordistamist, samuti äh, kahekordistatakse sisejulgeolekufondi kulusid. aga väga raske on siiski välja arvatud, kui palju kulutavad liikmesriigid, enamus liikmesriike tegelikult ei avalda oma julgeolekukulutusi just äh, tänu äh, julgeolekukaalutlustele. nüüd äh, liikmesriigid tegelikult Euroopa Liidus ilmselt järgivad sarnaseid suundumusi kui USA-s. me hindame, et et üldine äh, terrorismivastaste meetmete äh, summa oleks üle kaheksa miljardi euro aastas, kõik liikmesriigid kokku võtta, aga ikkagi tuleb väga ettevaatlikult sellistesse arvudesse, sest äh, need võivad põhjustada väga tõsiseid järeldusi. nüüd Äh, kokkuvõtteks, äh, me teame, et terrorism mõjutab negatiivselt ühiskonda ja üksikisikuid, äh, lisaks kõikidele nendele turvameetmetele, mis näiteks lennujaamades on kasutusele võetud ja mm, mõned terrorismivastased võitlused, näiteks kinnipidamine, illegaalsed vangistamised, piinamine on otseselt seotud inimõiguste rikkumisega ja samuti mõjutavad ebaproportsionaalselt üksikisikuid. liigsed kinnipidamised kahtlustat-, kahtlusaluste suhtes vähendavad kodanike ähm, tööhõivevõimalusi, samuti mõjutavad peresuhteid, ega tuleks äh, võib-olla viidata siin kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta vastavatelemalisele aruandele kõik need meetmed, mis püüavad vältida radikaliseerimist, on jällegi, jällegi võivad kuidagi diskrimineerida näiteks, piirata usuvabadust ja nii edasi. selle kohta on ka nõukogu, Euroopa Nõukogu koostanud oma vastava aruande, sellest rääkisime ühel varasemal koosolekul. nüüd äh, meie uuringud näitavad, et terrorismil on otsene mõju füüsilisel füüs,, inimeste füüsilisele heaolule, tervisele, surmad, vigastused, aga äh, kui me majandusarengut vaatame äh, viimase kümne aasta jooksul, siis äh, terrorismi mõju on siiski olnud üsna tagasihoidlik, kuigi nähtav Äh, aga äh, tuleks võib-olla ka hinnata seda psühholoogilist mõju, mida terrorism äh, omab elanikkonnale ja püüda seda kuidagi rahaliselt väljendada. tähtis on siiski öelda, et liikmesriikide kodanikud ootavad omavalitsustelt terrorismivastaste meetmete võtmist. samas tuleb austada põhiõigusi, sest rikkumised omakorda mõjutavad ühiskonna suhteid ning majandust ning meie uuring äh, pärast äh, paljusid äh, analüü-, analüüse läbi vaadates võime öelda, et terrorismivastaste meetmete kasutamise tõhusust tuleks tõsta, tänan. tõesti suur tänu, ma arvan, et teie uuringuid võivad kasutada, võib kasutada ka meie erikomisjon, mis tegeleb äh, terrorismi küsimustega, ma usun, et äh, tähtis on see, et meil oleks äh, materjale, äh, millest lähtuda. esimene asi, mis silma hakkas, oli see, et ähm, terrorism mõjutab kõiki liikmesriike Euroopa Liidus me ei taha lihtsustada terrorismi mõju äh, ja rääkida ainult äh, surma saanutest. terrorism mõjutab ühiskonda laiemalt ja äh, libe liikmed, parlamendi liikmed tahavad teada, milline on meie töö lisaväärtus. võib-olla see äh, oleks olulisem, aga meile tundub, et teie käsitlesite neid teemasid laiemalt. ma pigem küsiksin natukene täpsustusi, kõik see, mis te rääkisite, on muidugi huvitav, aga äh, liikmesriikides küsivad inimesed otse, äh, mida tehakse siis seoses selle mõjuga ühiskonnale nüüd. hea meelega avaksin nüüd Äh, mikrofoni äh, ja anname sõna kõigepealt erikomisjoni juhatajale Natali Kriisbekile sõna, palun. Merci euh.... suur tänu, president, härra esimees, aitäh, Claude. mul on mõned tähelepanekud ja kaks väikest küsimust ka. loomulikult äh, saan nõustuda sellega, millest äsja just meie esimees rääkis. suur tänu äh, väga põhjalike ettekannete eest, äh, äh, kus käsitleti probleeme, mis mis tõesti mõjutavad kogu Euroopa Liitu, kuigi Euroopa Liidu liikmesriikidel on kõik need andmed olemas, kõiki analüüse me siiski ei suuda läbi viia ja vastuseid kõikidele küsimustele on väga raske leida, töö on keeruline ja tahaksin teid selle eest tänada, eriti selle eest, et, et Ähm, oleks vaja Euroopa Liidu lisaväärtus lisada võitlusel terrorismi vastu ja nii nagu meie siin libekomisjonis ja ja ka terrorismivastase võitluse erikomisjonis äh, teame, et ähm, äh, tuleb koostööd teha liikmesriikide äh, valitsuste ja parlamentidega, sest on vaja julgust julgust, et analüüsida olukorda selleks, et leida lahendusi sellele nähtusele, mis puudutab kõiki, kõigi meie Euroopa Liidu liik-, eh, liikmesriike. ma pean nüüd ütlema, et mm, ma ei suutnud kõike nüüd põhjalikult läbi uurida veel, dokumendid jõudsid meieni siin eh, alles äh, Äh, alles hi-, hiljuti, aga äh, te toonitasite äh, oma dokumentides ja oma ettekandes ka, et SKT kadu Euroopa Liidule terrorismiga seoses oli sada, umbes sada kaheksakümmend miljardit eurot, see on kolossaalne summa. ja loomulikult psühholoogilist kahju ei ole võimalik täpselt hinnata aga sellelgi on oma mõju, sellelgi on oma hind, kõik, ja kõik see mõjutab ka avalikku arvamust Euroopa Liidus. ma ei hakka siin pikalt rääkima, aga kaks väikest küsimust siiski mul tekkis äh, seoses eelarvega, näiteks kui te ähm, äh, rääkisite nendest summadest, mis on ette nähtud terrorismivastaseks võitluseks Euroopa Liidus. Äh, kas need summad tunduvad teile piisavad või ebapiisavad, näiteks äh, võrreldes kõigi nende, äh, kõigi nende jõupingutustega, mis tehakse liikmesriikides selleks, et välja töötada mingi koordineeritud süsteem, äh, mis hõlmab kõiki vajalikke andmeid, et siis saaks leida vastuseid Äh, näiteks ka ennetustööks. kas te olete hinnanud näiteks nii, äh, selliseid vajadusi? ja teine küsimus loomulikult, tähtis on takistada terrorismi finantseerimist, see on oluline teema, sellega seoses äh, rääkisite te teatud järelevalvesüsteemist, mis on võib-olla sarnane USA olemasoleva süsteemiga aga äh, milline võiks siis selline, sellise programmi saatus Euroopas olla? tänan ähm.. suur aitäh, Natali ja Birgit, palun. suur tänu, ma tahaksin saksa keelt rääkida, sest ma olen veel natukene alles puhkusemeeleolus ja kõigepealt tahaksin ma autoreid selle raporti eest tänada ja ma olen väga tänulik, et kulude küsimuste juures ei räägita miks niisugusest Euroopast ja ainult finantsaspektidest, vaid ka kõikidest teistest järeldustest, rünnakutest turistidele ja samuti nendest meetmetest, Äh, mida, äh, mis võivad eurooplasi puudutada ja ma olen väga tänulik äh, ka selle vihje eest, et nende meetmete juures me peaksime mõtlema ka sellele, millise koha peal, arvestades nende meetmete keerukust, nad meid puudutavad me peame arvestama ka ohuga, et me hakkame piirama põhiõigusi ja hakkame piirama selliseid asju, mis meid praegu just nimelt eh, terrorismi eest kaitsevad. hakkame demokraatlikke meetmeid eh, piirama ja see ei ole otseselt teema, mis ei ole küll otseselt teie raportiga seotud. Eh, ma hiljuti olin Brüsseli lennujaamas ja ühes Brüsseli raudteejaamas ja kohtusin seal inimesed, kes ütles, et et äh, me ei tohiks lasta terroristidel oma elustiili mõjutada ja äh, mulle tundub, et selline hoiak peaks meil ka poliitilistes aruteludes olema äh, tu-, tugevam. me tahame kodanikele väga kiiresti midagi pakkuda, aga see rakendamine läheb viltu, nii et, et ähm, paljude meetmete puhul asjad venivad ja siis me hakkame vastu võtma jällegi uusi meetmeid, mis ei ole piisavalt äh, hinnatud ja ma olen tõesti väga tänulik selle viite eest, et üks probleem, äh, mis on oluline, on samuti koostöö. asi ei ole ainult tehnilistes meetmetes, asi on just nimelt koostöös ja see võib olla Äh, on see puudus äh, koostööd teha äh, üheks probleemiks ja samuti on väga erinevad traditsioonid, näiteks politseitöö valdkonnas, samuti õigusloome valdkonnas, nii et, et väga oluline on vastastikust usaldust arendada ja ma arvan, et selles valdkonnas me peame palju rohkem teha ja mainiksin veel lühidalt ka ühte teist valdkonda, nimelt küsimus, mis on seotud ennetamise ja deradikaliseerimisega. mul on mõnikord jäänud muine, mulje, et me arvame, et on olemas ainult üks meede või üks kontseptsioon, kuidas radikaliseerumist või on võimalik vältida, aga ma arvan, et asi tegelikult nii ei ole. raamati tingimused, jah, sotsiaalsed tegurid on väga erinevad Äh, inimesi saab mõjutada väga erinevalt, nendele peab lähenema individuaalselt, äh, aga see deradikaliseerumise küsimus, äh, sellele läheneme me liiga pinnapealselt me peame vaatama ka seda, kas need inimesed, keda me tahame deradikaliseerida, on juba varem kar-, karistatud äh, ja me peame mõtlema ka, mida teha nende inimestega, kes tagasi pöörduvad, näiteks äh, ala, kui eriti, kui nad on alaealised. niisiis. ja sellest ei piira, kui asutused lihtsalt ütlevad, et me peame olukorda jälgima jälgimisest ei, äh, ennetava meetmena ei piisanud. kui me tahame neid lapsi ja perekondi äh, aidata ja äh, kohaneda teistsuguses maailmas, siis me peame leidma teise tee, see ei ole kerge ülesanne, selleks läheb vaja palju aega, aga seda oleme me siiani väga vähe teinud. ja ma tean, et ma olen juba pikalt kõnelenud, aga üks asi veel Äh, küsimus, äh, milline radikaliseerumine äh, see puudutab muid teemasid kui terrorismi. mina olen pärit Saksamaalt ja ma olen näinud, kuidas viimase viiekümne aasta jooksul on üha rohkem tugevnenud valmidus vägivalda kasutada me keskendume radikaliseerumisele, meil on olemas raport terrorismi kohta ja me oleme näinud, et üha rohkem rünnakuid ei ole seotud islamiterroristidega, vaid ekstremistlike jõududega paremalt ja vasakult poolelt. meil on kodanikke kes rünnatakse neid kodanikke, kes põgenikke toetavad. Eh, meil on vägivallapuhangud eh, paljudes valdkondades, politseinikke rünnatakse. Eh, Saksamaal praegu just selline rünnak toimus ja see tõesti kohutab mind. ja ma leian, et selline ühiskonna kasvav valmisolek vägivallas on ka midagi, mida me terrorismi arutelu kõrval ei tohi alahinnata Eh, jah, ja me üritame nendes aruteludes olla väga-väga eh, emotsionaalsed, aga niimoodi me ei eh, aita asjale just palju kaasa, me peaksime võima mõtlema ka radikaliseerumised ja et teist, teistele vormidele äh,, ekstremistlikule äh, vägivalla kasutamisele, sellele peaksime samuti keskenduma, sest need kaks asja võivad olla ka vastastikku seotud ja vastastikku üksteist toetada. ja ka sellega me peame tõepoolest tegelema ja oma meetmete puhul sellega arvestama, aitäh. Äh, Marita, palun aitäh! hispaanlasena äh, huvitas see teema mind eriti äh, sellepärast, et äh, see uuring hindab riigipõhiselt inimkulusid, samuti skp kulusid, mis on seotud terrorismiga. samuti moraalseid, sotsiaalselt moraalset, sotsiaalset inimkapitaali meie riikides. ja eh, Hispaania on üks riik, mis on terrorismi läbi väga palju kannatanud. selles uuringus eh, öeldakse väga selgelt, et Prantsusmaal on samuti eh, olnud suured kaod nii inim, inimeste osas kui ka majanduslikus mõttes. seda kõike on väga huvitav näha eriti meie jaoks siin komisjonis. ja loomulikult arvestades neid soovitusi, mida me terrorismikomisjonile tahame teha, nii et, et me hindame teie lähenemist ja me kindlasti saame kasutada ära seda infot oma muudatusettepanekute väljatöötamisel lünkade leidmine on samuti midagi, mida te aitate meil teha ja see on erikomisjoni jaoks eriti oluline. me tahame, et meie töö oleks tõhu, tõhusam ja me samuti tahame hinnata neid kulusid, mis terrorismiga kaasnevad. see on meie töös kõik väga oluline, aga tahaksin mõningatele asjadele tähelepanu juhtuda Äh, ja kui me vaatame, mis on näiteks juhtunud aastast kaks tuhat neli ja iseäranis kaks tuhat kolmteist Euroopas ja võrdleme seda teiste riikidega, näiteks Afganistani, Pakistani või paaria riikidega, Äh, siis sealt jõuab ka vägivald meieni, no võtame kas või Iraagi ja Süüria, et võib-olla seda valdkonda tasuks ka uurida. Äh, selliste fanaatiliste ideoloogiatega kaasnevad kulud Äh, ja millised on need kulud, kui me terrorismiga ei võitle, terroris- äh, ja loomulikult need äh, läbikukkunud riigid on kõige suuremaks kuluks majanduslikus, moraalses või sotsiaalses mõttes. ja siis investeeringute küsimus. juulis, kui ma ei eksi, oli meil siin uuring mis puudutas äh, küberterrorismi ja Iisraeli rünnakuid. me rääkisime tehnoloogilistest investeeringutest, mida tehakse võitluseks küberkuritegevusega. ja kui äh, tõhus selline võitlus on olnud. aga samuti majanduslik tulu see, et nad suudavad majanduslikult müüa seda, mida nad on välja töötanud võib-olla te räägiksite ka nendest võimalustest, näiteks kuidas kasutada tehnoloogiat võitluses küberkuritegevusega. aitäh, kolleegid. jah, me oleme natukene ajasurve all nüüd juba. härra Ikarski, palun. aitäh, esimees me räägime erinevate nähtuste kogumist. ÜRO tasandil on äh, välja mõeldud isegi uus termin õigus julgeolekule see tähendab, et kodanikel on õigus ennast julgelt tunda ja see õigus on võrdne teiste õigustega ja ma arvan, et neid õigusi tuleb äh, proportsionaalselt kaaluda. Äh, õiguste piiramine peab ise olema piiratud, äh, kui selline piiramine on vajalik. teisalt seisame me silmitsi vajadusega rakendada meetmeid. mõnikord meetmeid, mis piiravad nende õiguste teostamist, mis meil siiani on olnud olukorras, kus leiab aset terrorirünnak, siis äh, ühiskond on nõus selliste õiguste piiramisega, nii et, et selliseid piiranguid on väga kerge sisse viia. hiljem aga enam ei osata nendest piirangutest vabaneda, sest piiranguid sisse viia on väga kerge, aga tagasikäiku asjale anda on, on keerulisem paljud äh, meetmed tegelikult ei ole realistlikud, nad mõjuvad rohkem psühholoogiliselt, nad ei aita terrorismist jagu saada, nad lihtsalt näitavad ühiskonnale, et äh, võimud üritavad terrorismiga võidelda. Äh, klassikaline näide on siin näiteks Prantsusmaal erakorralise seisukorra kehtestamine, see seadus hiljem tühistati aga siis selgus et, et üheksakümmend protsenti äh, määrustest, mis puudutasid seda erikorda, äh, olid juba leidnud äh, kajastamist ka teistes määrustes. igasugused meetmed peavad olema piisavad ja proportsionaalsed ja iga tüki aja tagant tuleks neid läbi vaadata, veendumaks, et sellised lahendused on veel vajalikud. toon ühe näite, näiteks turvalisus lennujaamades alguses ähm, pärast kahe tuhande üheteistkümnenda aasta terrorirünnakuid keelati ära vedelikud. see on vajalik, äh, sellel ei ole mingit äh, tähend-, tähtsust. Äh, välja arvatud Euroopa Liidus ei ole mujal mingeid selliseid piiranguid ja see ei mõjuta julgeolekut mitte mingil moel. aga üks majandussektor teenib selle pealt raha, need on lennujaamad, nelikümmend lennujaama äh, on äh, öelnud, et inimesed ostavad pudeli vett pärast turvakontrolli, nii et, et see on lihtsalt ärimudel. Äh, nende käive suureneb veemüügi läbi ning näib, et see on kasumlikum kui lendude teenindamine lennujaamade jaoks. nii et, et kui asi nüüd kokku võtta, siis kui me vaatame põhiõigusi, äh, siis äh, me peame tõesti tagama õiguse julgeolekule, see on äärmiselt oluline ja me peame sellega iga kord arvestama, äh, kui me muudame oma tehnoloogiat, aga me peame vaatama aeg-ajalt läbi ka selle, kas need meetmed, mida kasutatakse, on endiselt vajalikud, kas nad on piisavad või võib-olla piiravad nad liiga palju vabadusi ja kodanikuõigusi. aitäh, panel on veel proua King, proua Sargentini, härra Debre ja proua Stevens, Stevensi nimekirjas. sellega äh, lõpet-, sulgen kõnelejate nimekirja ja paluksin, et te teete lühidalt, nii et Cecil järgmisena, palun. aitäh. aitäh, esimees ka mina tahaksin tänada kõnelejaid nende ettekannete eest. ja kõigepealt mul on kommentaar ja siis esitan ka küsimusi. Nendest uuringutest nähtub, et terrorism valmistab Euroopa kodanikele muret ja nad tahavad, et valitsused võtaksid kasutusele meetmed, teisalt ähm, terrorismivastased kulutused liikmesriikides kasvavad ähm, Äh, ja see on selge, et need meetmed on kulukad. nagu esimene ettekanne näitas, siis valitsused äh, ei soovi eriti oma tegevust koordineerida, ei arvestata põhiõigustega ning äh, koordinatsioon asutuste vahel on tihtipeale ebapiisav ja sellise tegevusetuse kulud on väga selged. ja see näitab ka, et valitsused ei käitu kodanike suhtes vastutustundlikult. asjaolu, mida mina tahaksin rõhutada, ja see on ka osaks sellest ettekandest, mille te esitate, nimelt psühholoogiline mõju elanikkonnale. mind huvitab, kas te olete uurinud eh, teavituse mõju ja seda, kuidas uudiseid edastatakse, sest et eh, tihtipeale uudisest saab libauudis ja sellel on samuti psühholoogiline mõju, see mõjutab inimeste emotsioone ja äh, sellel on ka majanduslik mõju, sellepärast et need, kes selliseid uudiseid produtseerivad, tahavad selle pealt teenida. veel üks asi. ma räägin endiselt veel teavitusest. me peaksime äh, omama sellist lähenemist, Äh, kus me suuname seda, kuidas uudist kasutatakse ja mitte ei kasuta seda ära. ja siis veel kulud ohvrite peredele teatud kogu või teatud kogukondadele, kes äh, ise satuvad ohvriks nende ennetusmeetmete äh, läbi. kas te olete ka nende kuludega tegelenud, näiteks töökohtade kaotus, et inimesi ei võeta tööle, et nendest saavad kaudselt ohvrid, aitäh Äh, Judit, palun. mul on küsimus. Äh, härra Palohoi, te rääkisite, et kui vaadata neid argumente, mis liikmesriigidel on, äh, kui nad ütlevad, et terrorismi vastu võitlemine on oluline, siis need on olemas ja kui te ütlete, et nad on kallid, siis on vastuargument, aga kas me tihtipeale ei ole silmitsi vastupidise olukorraga pärast terrorismi, terroristide rünnakuid, tahavad liikmesriigid läbi suruda seaduse, mille osas meil on veel kõhklusi ja see on tegelikult vägagi kulukas. jah, ma järgin teie argumentatsiooni, aga ma tahaksin aru saada, millist poliitikat teie siis välja pakute? kuidas me võiksime äh, Äh, kasutada neid argumente, mis puudutavad äh, seda, kui me, äh, mis see maksma läheb, kui me Euroopa tasandil ei tegele. näiteks tänase andmekaitse ei ole osutunud kuigi kasulikuks, aga see on väga kulukas ja liikmesriigid on siin kasutanud täpselt sama argu-, argumentatsiooni. härra Depree järgmisena, palun. Gerard, palun. vabandust, esimees. mul on üks küsimus Äh, selle kohta, millest siin räägiti, raporti pealkiri on mitte Euroopa tasandil tegutsemise kulud ma ootasin, et te, jah, te annate väga hea hinnangu sellest, mida see läheb maksma liikmesriikidele, mida see läheb eraisikutele maksma, aga ma ei leidnud eh, siin infot selle kohta, mida see mitte Euroopa tasandil eh, tegutsemine maksma läheb. ma kuulsin, leidsid siit ainult eh, terrorismikulud Äh, kui te tahate äh, äh, publik-, eurooplasi kõnelda, et siis me, meil oleks ikkagi vaja mingeid arve, mida see läheks maksma, kui iga liikmesriik peaks üksinda kandma kõiki neid kulusid, millest te rääkisite ja jah, raportis ma leidsin äh, terrorismi hinna siin Euroopa sees, aga ma ei leidnud seda, mida see terrorism läheb maksma, kui eurooplased ühiselt ei tegutse. Äh, Gerard, sa võtsid minu küsimuse äh, mul nina alt ära ja proua Stevens, nüüd on teil võimalus viimasena sõna võtta. aitäh, lugupeetud esimees, kolleegid mina olen üks äh, kaasraportöör ähm, erikomisjonis, mis tegeleb terrorismi küsimustega ja tahaksin tänada kõnelejaid panuse eest, mida te andsite sellesse arutellu, mis puudutab terrorismi ja terrorismivastast võitlust. tegemist on väga äh, ulatusliku valdkonnaga, mida te olete siin katnud ja ma arvan, et jah, me peame austama inimõigusi, see on selles kontekstis äärmiselt vajalik Äh, see raport on midagi, mida ma kasutan äh, selleks, et äh, koostada teatud muudatusettepanekuid ja see on tõesti raport, mis peaks valmis saama aasta lõpuks ja ma olen tõesti väga rahul teie panusega ja sellega, et te ütlete, et tuleb leida tasakaal julgeoleku ja inimõiguste vahel ja julgeoleku vahel ja selle jah Äh, väga raske on seda tasakaalu leida julgeoleku ja inimõiguste vahel. ja see on midagi sellist, äh, millega me tegeleme tulevikus, äh, valitsused, politseijõud on nii-öelda märgistanud või sildistanud teatud elanikkonna gruppe ja samas me peame arvestama ka reaalsusega, sest mõned grupid on ohtlikumad kui teised. ma äh, äh arvestan, et äh, ma arvan, et kõikide terrorismiga seonduvate probleemidega tuleb tegeleda ja me peame leidma tasakaalu inimõiguste ja julgeoleku vahel. täiendav probleem liikmesriikides ähm, on see, et meil on erinevad, erineva struktuuriga politseijõud, sotsiaalteenused, traditsioonid, keeled ja seetõttu on meil le vajalik leida hea viis koostöö edendamiseks ja seda tuleb teha kõigi kodanike huvides loomulikult äh, kord äh, tuleb äh, tagada, aga me peame hoolitsema ka selle eest, et koostöö on hea. me peame keskenduma heale koostööle liikmesriikide asutuste ja Euroopa Liidu asutuste vahel nagu Europol, Eurojust ja Frontex Äh, need äh, kõik annavad lisandväärtust, aga liikmesriikide valitsused äh, peavad ära kasutama seda, mis Euroopa tasandil olemas on. sellepärast, et need asutused on just loodud abi andmiseks. me peame hoolitsema selle eest, et et meil on väga hea pädevuste jagamine Äh, ja Euroopa ei saa kõigega ise tegeleda, aga paljudes valdkondades meil on väga hea koostöö ja lisandväärtus, mis selle läbi sünnib. Äh, te vaatasite, mida läheb maksma see, et Euroopa tasandil ühiselt ei tegutseda ja äh, jah, seda, need kulud on siin raportis puudu, ma tõesti tahaksin teada, millised need kulud on ja eel, eelkõneleja sellele juba ka tähelepanu juhtis ma olen nõus, et meil tõesti on vaja hinnata eh, neid meetmeid, mis toimivad, mis ei toimi ning eh, sellega me ka tegeleme, kui me oma raportit koostame, nii et, et veel kord suur aitäh. aitäh, jah, tõesti, täiesti arusaadav, et teie raport põhjustas sellise arutelu mul on kiire küsimus ja ma tean, et võib-olla te ei jõua kõigile küsimustele vastata, aga minu küsimus on härra Debre omale sarnane. ma tahtsin äh, küsida, et siin libe kom-, äh, kom-, komisjonis me oleme äh, selle teemaga väga hästi kursis, me teame, milliseid ähm, vahendeid me kasutame, meil jah, on vahendeid koostoimeks ja meil on e-, erinevad asjad, vahistamismäärus, ähm, Europol Äh, mis äh, arvatakse tegutsevad päris hästi, aga me päris täpselt ei tea äh, mis see lisandväärtus tegelikult on, mis tuleb välja teie uurimismaterjalidest? milline on see tegelik lisandväärtus? kui ma käin nõukogu kohtumistel, seal räägitakse näiteks broneeringu infost, aga seda ei rakendata ja liikmesriikide kaupa on see arusaamine, mis selle lisandväärtus on, äh, väga erinev. Äh, ja meie arusaamine on hoopis teistsugune. kas te olete uurinud ka, milline see tegelik lisandväärtus on? Äh, ja Äh, sellega seonduvad ju ka need tegelikud kulud ja millised on need materjalid, mis neid asju näitavad, enne kui me hakkame siin rohkem äh, äh, uusi meetmeid välja mõtlema. ja vastake kõige olulisematele asjadele, ma tean, et küsimusi oli palju kõigepealt äh, tahaksin härra Depreed äh, tänada, et ta avastas äh, selle, et siin raportis tõepoolest ei räägita Euroopa Liidu tasandil mittetegutsemise kuludest ja põhjus on selles, et kui me alustame küsimusest ennetada, kaitsta, tegeleda edasi, siis üritate Äh, see kõigepealt teha seda koostööd ka Euroopa Liidu tasandil ja siis küsite, kus lisandväärtus on ja tegelikult selle äh, raporti peamine soovitus ongi, et meil on vaja rohkem tõendeid selle kõige kohta. ja niimoodi vastaksin ka proua Sargentinile. Äh, Euroopa tasandil mittetegutsemise kulu on see, et me teeme küll midagi, aga me ei tee seda piisavalt tõhusalt. see võiks olla üks näide, me teeme äh, midagi, aga me teeme seda inimeste põhiõiguste arvelt ja seda oleks võimalik vältida, kui meil oleksid vähem sekkuvad meetmed. ja nüüd äh, vastaksin proua Kriisbekile. me räägime äh, Euroopa Liidu terrorismivastastest meetmetest meil on vaja korralikku kriminaalõiguslikku lähenemist äh, nendele asjadele ja me peame vaatama, milline on see lisandväärtus sellele raamistikule, mis juba on olemas. ja kas näiteks Euroopa Kohtu presidendi õigus lubab meil üleüldse sellist süsteemi äh, luua, sellepärast et presidendi õhtus, õigus suhtub sellesse asja üsna äh, rangelt ja tulen nüüd ka proua Stevensi märkuse juurde. Te rääkisite seda, et meil on vaja tasakaalu julgeoleku ja vabaduse vahel, aga esimene küsimus, mis tuleb esindada, kas see tähendab suuremat julgeolekut, see meede, mis on välja pakutud, sellepärast et kui see meede ei ole tõhus, jah, võib-olla see võidate küll põhiõiguste vallas, aga te ei saavuta ikkagi seda eesmärki, mida te taotlete Äh, me peame siin tegema väga suure hüppe ja tõesti hakkama asju hindama, äh, tuginedes sellele, mis meil juba on. võib-olla äh, see ei ole poliitiliselt väga atraktiivne, aga see on väga tõhus, me peame pidevalt kontrollima, kuidas asjad tegelikkuses toimivad ja, ja siis ennetamisest kuni juba inimese vastutusele võtmise ja süüdimõistmiseni välja ma paraku ei suuda hääldada Hispaania saadiku nime, aga te esitasite väga asjakohase küsimuse. ja see loomulikult puudutab ka selle äh, koja teiste komisjonide pädevust, näiteks väliskomisjoni pädevust, näiteks neid meetmeid, mida tuleb rakendada välispoliitika vallas, sellepärast et see võib aidata äh, ka terrorismi ära hoida. Äh, proua Sippelile ütleksin, et et äh, selles äh, raportis me leidsime ja te olete ilmselt seda ka varem märganud, et väga raske on liigitada äh, äärmuslikku terrorismi ja eristada seda vihakuritegudest. jah, siin küsimus on võib-olla sõnades, sõnade eristamises, aga vägivald on mõlemal juhul olemas ja äh, ma arvan, et äh, kui ma rääkisin siin äh, selle asja valesti nimetamist, mida, mille radikaliseerumise vastu me üritame võidelda, see võib tuua kaasa ka teatud elanikkonnagruppide diskrimineerimise. nii et, et me peame olema väga ettevaatlikud, kuidas me sõnastame oma eesmärke selles valdkonnas tahtsin ka küberkuritegevusest natukene rääkida, ma arvan, et jah, organiseeritud kuritegevus, korruptsioon, küberkuritegevus on asjad, millega komisjon tegeleb, me peame neid ühiselt vaatama ja vaatame, kuidas see terrorismivastane võitlus on ainult üks jäämäe tipp võitluses kuritegevusega, aitäh. minult poolt ka mõned märkused eelkõneleja juba vastas väga paljudele küsimustele, aga et siin ei tuua välja neid kulusid, mis kaasnevad mitte Euroopa tasandil tegutsemisega. Äh, kõigepealt me peamegi hindamagi seda, milline see potentsiaalne lisandväärtus võiks olla äh, me ei saa niimoodi lihtsalt öelda, et äh, kui palju rünnakuid oleks võimalik olnud ära hoida, kui neid meetmeid ei oleks olnud. me lihtsalt ei leidnud piisavalt tõendeid äh, konkreetsete meetmete tõhususe kohta ja see takistas meie analüüsi üsna suurel määral äh, võib-olla võiksin öelda, et on empiirilisi tõendeid Äh, mis äh, näitavad, et äh, suuremad kulutused terrorismivastasele võitlusele aitavad terroristlikke rünnakuid vähendada ja suureulatuslikke rünnakuid. aga see tähendab ka seda, et terroristlikud rühmitused muudavad oma tegutsemisviisi. nii et, et nad lihtsalt muudavad oma vormi ja võib-olla siis hakkavad aset leidma lihtsalt väiksemad rünnakud. nii et, et ikkagi paljud tsiviilisikud saavad surma, liiga paljud nii et, et ei ole selline kerge valdkond äh, hindamiseks, väga palju on ebakindlust äh, ja asju, mis ei ole päris selged. ja kui rääkida psühholoogilisest mõjust, siis tõepoolest meedia äh, mängib väga olulist rolli psühholoogilise mõju tekitamisel. tänapäeval mõne minuti jooksul pärast terrorirünnakut Äh, uudis juba levib ja see tegelikult mõjutab palju suuremat osa elanikkonnast kui äh, otseselt neid ohvreid. ja äh, selles valdkonnas jällegi tõendeid alles nii-öelda tekivad ja me ei tea, miks terrorismil on teistsugune mõju kui teistel kuritegudel. näiteks meil on see Bostoni maratoni juhtum USA-s, kus uuringud näitavad, et see näiteks Äh, suurendas äh, oluliselt äh, inimeste rahulolu oma elaga, samas koolitulistamised ei mõjutanud inimeste rahulolu eluga üleüldse samas piirkonnas. nii et, et väga palju on teadusuuringute vallas veel ära teha, et mõista neid psühholoogilisi mõjusid paremini aga kindlasti meedial on selline sümbiootiline suhe terrorismiga ja tõenäoliselt äh, meedia suurendab seda mõju, mida terroristlikud rühmitused soovivad äh, mis puudutab äh, kulusid peredele ja ohvritele ja nendele, kes on ohvriseisuses. me ei ole selles raportis nende kuludega arvestanud, aga me oleme oma varasemates raportites sellega tegelenud, näiteks raportides, mis puudutavad ksenofoobiat ja rassismi ja samuti eh, menetluslikke õigusi ja kinnipidamistingimusi. Eh, inimesi, keda liigselt eh, kinni pannakse, kinni peetakse, nende tervis halveneb, neil on raskem tööd saada, nende pered kannatavad, nii et, et selle kõigega kaasnevad erinevad kulud. aitäh. kas sa soovisid veel küsimust esitada, Gerard ei soovinud, aitäh. jah jah, väga ol tore oleks, kui me saaksime selle raporti, kus öeldakse, et milline on meie töö lisandväärtus, äh, aga see on jah, äh, väga raskesti mõõdetav, seda on võimalik äh, mõõta teatud valdkondades, näiteks mis on vahistamismääruse lisandväärtus või ühiste uurimismeeskondade määrus, siis kahe Schengeni infosüsteemi kaks väärtus või mis iganes. nii et, et me ei kritiseeri teid ja põhjus, miks meil oli selline äh, pikk arutelu, äh, on sellepärast, et meie komisjoni jaoks see teema on väga oluline, see on nagu püha graal. Äh, me teame, et Euroopa Liidu tegevusel on siin valdkonnas lisaväärtus, aga mingi hetk me peame hakkama seda lisaväärtust ka mõõtma. sellepärast, et me hakkame nüüd tegelema selliste suurte valdkondadega nagu küberkuritegevus Äh, mis on just nagu kõrb ja ja siin on ka veel põhiõiguste küsimused ja, ja nii et, et meil on väga palju selliseid praktilisi probleeme ja seetõttu me sellel kursil ka jätkame, me ei loobu sellest teemast. aga äh, suur aitäh teile, et seda teemat meiega selli-, nii arukal viisil äh, arutasite ja suur aitäh teile mõlemale tehtud töö eest ja aitäh, et vastasite küsimustele selle napi ajaga, mis teile oli ette nähtud. ja loomulikult me jätkame selle teemaga tegelemist ning eh, tahaksin eh, jällegi eh, tänada uuringu koostajaid, aitäh! aitäh, kolleegid ka ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde So colleagues, we move straight to point ten, which is äh, Läheme siis kümnenda päevakorrapunkti juurde. see on Eurojusti ja Albaania koostöökokkulepe, tegemist on äh, Äh, siis äh, konsulteerimismenetlusega, kus parlamendi arvamust lihtsalt küsitakse, me ei saa selle äh, rakendusotsuse või kokkuleppe sisu muuta, ainult menetluslikud muudatusettepanekud on siis selliste raporti puhul võimalikud, nii et, et see kokkulepe järgib sarnaste kokkulepete mudelit. ja siin on siis sees ka tugeva andmekaitse klausel ja meil oli üsna lühikene tähtaeg muudatuste esitamiseks, nii et, et teeksin ettepaneku, et me kaaluksime, kas muudatusettepanekuid on üleüldse vaja. Eh, me saame muuta ainult eh, menetluslikke asju, sisu me muuta ei saa ja nüüd eh, annaksin siis sõna, kas Laura on siin, annan siis sõna meie raportöörile proua Ferrarale, et ta tutvustaks seda raportit. palun, Laura. Grazie, president. suur aitäh, esimees ma olen alati rõhutanud õigusasutuste vahelise koostöö fundamentaalse tähtsusega rolli raskete kuritegude menetlemisel, siin, sinna alla kuulub organiseeritud kuritegevus. organiseeritud kuritegevus üle, ulatub üle liikmesriikide piiride, see võib katta mitmeid riike. ÜRO ja Europol on öelnud, et Albaania rühmitused tegelevad väljapressimiste, narkootikumidega, inimkaubandusega, rahapesuga ja Euroopa turg on nende tegutsemiseks loogiline tanner ja sellepärast tuleb toetada Eurojusti ja Albaania vahelist koostööd. kõik sellised lepingud, mm, mille eesmärgiks on õiguskaitseasutuste vahelise koostöö edendamine, see on igati positiivne. see on nii Albaania kui Euroopa Liidu liikmesriikide huvides. siiamaani on Eurojust sõlminud paljude erinevate riikidega lepinguid, USA, Norra, Šveits, äh, Makedoonia näiteks. ja idee on võidelda organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga. kindlasti tuleb toetada analoogiliste lepingute säili-, sõlmimist ka tulevikus, et edendada õiguskaitseasutuste koostööd väljaspool Euroopa Liitu. Albaania on kandidaatriik ja komisjoni andmeil on Albaania teinud märkimisväärseid edusamme võitluses organiseeritud kuritegevusega ning Euroopa Liidu hea tava kasutusele võtmine. näiteks maffiavastase seaduses on sisse võetud äh, muudatused, edasi on mindud äh, kuritegelikult eelsaadud vara konfiskeerimise alase öö, ähm, õigusega, eriti ennetava arestimisega. tehakse koostööd Euroopa riikidega, intensiivistada on vaja ka õigusasutuste vahelist koostööd. ehk see leping eeldatavasti peaks edendama koostööd ja see, seda eeldatakse mõjutatavat ka rahapesu, narkokaubandust ja muud taolist. suur aitäh, proua Ferreira, kas oli siin kellelgi sõnasoovi? kolleeg Statidis aitäh! aitäh! Äh, kuulates teid, äh, on mul äh, loomulikult variraportöörina meeldib öelda, et ma toetan seda, mida te olete välja pakkunud Eurojusti ja Albaania vahelise koostöö kohta. Albaania on kandidaatriik ja selline raport on kindlasti väga kasulik võitlus organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga on midagi, mida tuleb toetada, sellist koostööd tuleb toetada ning äh, see uus kokkulepe äh, võimaldab meil integreerida Albaania äh, institutsionaalsesse struktuuri, Euroopa institutsionaalsetesse struktuuridesse, see on hea otsus Albaania jaoks, aitäh! aitäh, ma vabandan, oleksin pidanud mainima, härra Stettina, et te olete tõesti Rahvapartei ähm, variraportöör, kolleeg Krisper. aitäh, mul on lühidalt äh, kaks märkus. minu fraktsioon äh, samuti toetab seda kokkulepet. see on üheks etapiks, mis on oluline ja variraportöörina ma loomulikult kutsun äh, teid üles selle raporti sisu äh, ja selle, seda kokkulepet heaks kiita. Äh, jah, mul on väga hea meel sellise koostöö üle naaberriigiga, niimoodi saame ühiselt võidelda organiseeritud kuritegevuse ja igasuguse kaubitsemise vastu. ja lõpetuseks veel üks punkt, see võimaldab ka Äh, meile meenutada, kuivõrd oluline Eurojust on äh, selles võitluses ja õigusalases koostöös. Äh, meil on väga tihe ja arukas koostöö võitluses organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga ja ma loodan, et Eurojusti nõudmisi võetakse ka eelarve kontekstis kuulda, aitäh! Okay, thank you very much um suur tänu. suur aitäh ka raportöörile. teen ettepaneku teha nii, nagu raportöör ütles, kolmkümmend üks august on muudatusettepanekute, siis protseduuriliste muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. kas Laura on soovi midagi e-, lisada? ei ole selge, suur aitäh tehtud töö eest, suur aitäh variraportööridele ka. nii, kolleegid, nüüd saame võtta ette täna hommikuse viimase päevakorrapunkti. mul on hea meel tervitada meie komisjonis Euroopa rändefoorumi juhatuse liikmeid. Maybe, maybe I can introduce the while, while colleagues are coming to the front. sellel ajal, kui me ootame siin teie siia ette tulekut, mul on hea meel öelda tere tulemast Euroopa rändefoorumi juhatusele rändefoorum on Euroopa Majandus-Sotsiaalkomitee ning Euroopa Komisjoni siseküsimuste peadirektoraadi all. ta, Kadri Soova on meil täna siin, kes esindab Pikumit, dokumentideta migrantide ähm, alase rahvusvahelise koostöö platvormi esindab tema siis Silvia Giulini põlvkond kaks null, õigused, võrdsus ja mitmekesisus, see on vabaühendus, kes tegeleb erinevat päritolu inimestega ja proua Soova ja Giulini juhatavad teema sisse, siin on ka, ma ei tea, kas ma õigesti hääldan, härra Adem Kumtšu, kes on siin Uniteest, Euroopa ettevõtjate konföderatsioonist ning Kristjan Pirvulescu, kes esindab Euroopa Majandussotsiaalkomiteed. ma usun, et nemad on ka kindlasti valmis vastama küsimustele ning tere tulemast ka Laura Corradole siseküsimuste peadirektoraadist. möödunud jaanuaris, kallid kolleegid, esitasid Äh, või andsid ülevaate juba juhatuse liikmed oma tööst meie komisjonile ja me leppisime kokku, et me kohtume regulaarselt nendega. viimatine selle foorumi koosolek toimus käesoleva aasta kuuendal-seitsmendal märtsil. teemaks oli kaasavam tööturg migrantidele, potentsiaali ärakasutamine väljakutsetega tegelemise kaudu. selle platvormi töö on äärmiselt ähm, huvipakkuv meie komisjoni jaoks, sellepärast et see annab väga otsese ülevaate kodanikuühiskonna seisukohtadest ja praktikast ja see on ikkagi väga aktuaalne Ehm, teema, sellepärast et see on muutumas järgnevast politiseeritumaks, kuigi kolmandate riikidest tulnud inimeste arv langeb. nii, nii palju siis sissejuhatuseks. Silvia vist alustab jah, viieminutilise sissejuhatusega ja siis meil tuleb arutelu, palun tere hommikust, mina olen Silvia Giulini. mina esindan koos Fernandoga, keda täna siin ei ole, kodanikuühendusi Euroopa rändefoorumil. Foorum asutati aastal kaks tuhat viisteist ja aluseks oli Euroopa Majandus-Sotsiaalkomitee ja Euroopa Komisjoni vaheline koostöö see arenes edasi ähm, teisest foorumist, mis oli alanud ähm, kahe tuhande üheksandal aastal. teemaks on äh, töö, teemaks oli alguses tööturg, kakssada kaheksakümmend esindajat on foorumil, kes on pärit erinevatest liikmesriikidest, kodanikuühiskonna liik-, esindajad on seal äh, liikmesriikide esindajad, Euroopa institutsioonide esindajad ja kohalike omavalitsuste esindajad. käesoleva aasta foorum algas kahe sisserändaja kirjeldusega. üks neist rääkis sellest, kui lihtne on Euroopa Liitu legaalselt tulla ja kui lihtne on saada dokumentidega, dokumentideta inimeseks ehk inimene võib küll tulla legaalselt, aga dokumente tal ühel hetkel ei ole. siis on juttu olnud ka näiteks praktilistest raskustest, keelebarjäärist, pangaarve avamisest ja nii edasi. Need kaks inimest, sisserändajat rääkisid seal oma lugudest ka sellel põhjusel, et leiti, et, et ähm, tegelikult see on hea sisend poliitika kujundamiseks. pärast seda jagunes Foorum töötubadeks. Äh, oskused, mitmekesisus töökohal olid näiteks töötubade teemad. tuli välja, et on vaja koguda andmeid oskuste ja informatsiooni kohta. niimoodi saaks moodustada andmebaasi, millel oleks kaks tulemust. ühelt poolt saaks teadvustada nii-öelda neid oskusi, mis migrantidel on ja mis ei pruugi üldse olla sellised standardsed ja teiselt poolt sellised oskused võivad muuta tööandja mm, avatumaks migrandi palkamisele. veel üks oluline ettepanek. E, inimeste oskuste hindamine ametlikumas keskkonnas ehk teiste sõnadega pagulasel ei pruugi ju enam olla dokumente, mis tõestaksid tema haridust aga et sellele võiks olla võimalik anda hinnang. leiti, et on raskusi nende inimeste töölevõtmisega ja see tegelikult vähendab nii isiku kui tööandja potentsiaalset motivatsiooni inimeste töölevõtmisel teiseks aga selleks, et tööandjatel oleks võimalik neid migrante tööle võtta, on vaja tööandjatel nii-öelda kultuuri, kultuuride alast koolitust ja täpselt samamoodi on vaja kultuuride alast koolitust ka nendel migrantidel. edasi juurdepääs õige, õigusmõistmisele, see peaks olema avatud kõikidele, ükskõik milline on isiku staatus see on väga oluline ka selleks, et ära hoida töötajate ärakasutamine. eriti rõhutati just nimelt migrantide endi enese organiseerumist. ning juttu oli ka kvootidest tööturul. suur aitäh! ja nüüd Kadri, palun uh,. Just... aitäh! mul on mõned kommentaarid ainult. paar sõna räägiksin ka järgmiste aastate plaanidest. ühte asja ma sooviksin rõhutada, mida siin tänavusel foorumil käsitleti, see oli meie jaoks väga huvipakkuv, see oli Euroopa Liidu poolne rahastamine ning mitmeaastane eelarvekava kodanikuühiskonna poolt on väga palju huvi nende rahade vastu, selle vas-, selle suhtes, kuidas neid rahasid oleks võimalik ära kasutada, aga kodanikuühiskonnal on tegelikult väga raske neid ähm, võimalusi ära kasutada. me alati küsime osalejatelt tagasisidet, et milliseid sessioone nad pidasid tähtsamaks, kasulikumaks ja muuseas, tagasiside rahastusteemalisele sessioonile oli see, et see oli liiga raske. ja see on minu meelest ehe näide sellest, et tegelikult need rahad võivad olemas olla või ette nähtud, aga samas ähm, äh, arusaama sellest, Äh, kuidas neid kasutada, kuidas neid taotleda ja nii edasi, seda napib, seda on väga raske aru saada ja sellepärast väga paljudes liikmesriikides jäävad äh, nii-öelda planeeritud rahad kasutamata, sellepärast et pole võimelised inimesed aru saama, kuidas neid asju kasutada. ja siis on ka see küsimus, et kuidas tagada mingisugune järjepidevus rahastamisel, et, et, et liikmesriikides ei kärbitaks näiteks rahasid, mis on mõeldud ähm, migrantidele. nii et ma sooviksin rõhutada, et see rahastamine peaks olema nii-öelda pidev teema, rahastamismehhanismid, mida kodanikuühiskond saab ära kasutada niimoodi, et nad oleksid paremini ähm, võimekad selle teemaga tegelema potentsiaalsed teemad. noh, me oleme aastate jooksul hästi palju rääkinud integreerimisest, tööturust ka. alati on küsimus, kas me peaksime rohkem keskenduma üksikutele teemadele või üldisemalt neid asju arutame. kui teil on näiteks ähm, mõtteid teemade kohta, siis need on väga et-, teretulnud. me mõtlesime rohkem ka nii-öelda sellisele üldisele lepingule, meil on olemas neid üldiseid lepinguid migrantide kohta. küsimus on või ülemaailmselt küsimus on see, et kuidas neid täpselt ellu viia. ma arvan, et üldine arusaam on selline, et me adume poliitilist reaalsust kodanikuühiskond on väga raskes olukorras, sellepärast et meil jääb mulje, et meil ei õnnestu mitte midagi muuta, et me oleme määratud alati kaotama. vaja on keskenduda nii-öelda väikestele võitudele ja minu moto järgmisteks aastateks on see, et olgu need aastad, mis on täis palju väikesi asju peaks keskenduma heale tavale, nendele asjadele, millest me saaksime rääkida ka valitsustega. samuti oluline on foorumil mõelda, kuidas rohkem valitsusi kaasata, kuidas ähm, panna kodanikuühiskond omavahel rohkem rääkima, mõtlema nendele asjadele, mida on võimalik teha, mõtlema pra-, pragmaatilistele lahendustele probleemide jaoks. suur aitäh, Kadri! noh, see oli, seda oli kurb kuulda, et te ütlesite, et, et äh, me oleme määratud alati kaotama. suur aitäh nende presentatsioonide eest. küsimusi võite esitada siit saalist kõikidele foorumi esindajatele. Kristiin, võtame esimesena. Kristiin. Euh, suur aitäh, härra esimees, aitäh aitäh rändefoorumile oma töö tutvustamise eest. ma olen teie ettepanekute ja raporti filosoofiaga nõus. ränne Äh, on probleem, mille ees me seisame ja nüüd tuleb sellega tegeleda ja leida positiivseid vastuseid ja lahendusi. nüüd see mõjutab meie tööturgu kõigepealt sellepärast, et ähm, tööturg mõjutab äh, elamisväärse elutingimusi, inimese enesehinnangut, samuti meie demograafilised väljakutsed on suured ja järjest ja järjest rohkem äh, tuleb neid inimesi Euroopa Liitu, kes kes otsivad tööd ja elukohta. nüüd teie töös, äh, kui te seda tutvustasite, rääkisite ligipääsust äh, tööturule, keeleoskusest, sel-, äh, mis on selleks vajalik, samuti äh, raportöör Sofia Intvelt äh, koostas raporti, sel teemal ja me hääletasime siinsamas ja meie nõudsime, et kaks pär-, kuud pärast äh, pagu-, äh, paguluse äh, pa, taotlemist antakse inimesele õigus töötada ja nüüd kuidas veenda sellises praeguses sünges poliitilises kliimas poliitikud selles, inimesi selles, et, et migrante tuleb vastu võtta, see on väga kurb tõelisus, aga kuidas sellega toime tulla? aitäh, Kristiin. ma lisaksin sellele ka küsimuse lisaväärtuse kohta, et kuidas mm, seda lisaväärtust lisada, kui integratsioon on niivõrd keeruline küsimus, kuidas ja, ja millisel moel Euroopa Liit selles kaasata. aga sõnasoovijate nimekiri on pikk, Cecil järgmiseks. Grazie ja eh, Claude. aitäh. Claude. ma sooviksin alustada tänusõnadega. mulle meeldis, et te mainisite seda ülemaailmset või seda üldist lepingut, sellepärast et see näitab, et teie analüüs on väga hea ja oluline on see, et mindaks kaugemale ühest või teisest liikmesriigist. kui me räägime rändest, siis me peame alati esialgu mõtlema legaalsetele teedele. kui me vaatame rännet üldiselt, siis on neid sisserändajaid, kes äh, tulevad, ähm, kes on juba meie liikmesriikides, aga kellel ei ole mingisugust varjupaiga taotleja või pagulase staatust. on vaja meetmeid nende integreerimiseks. legaalne tee on väga oluline, millega meie küsi-, meie komisjon on ka tegelenud. üks esimene samm oli sinine kaart see oli esimene samm, see ei ole siiski piisav. mobiilsus tähendab regulatsiooni nende jaoks, kes teavad, et nad tahavad siia tulla. varjupaiga taotleja jaoks on vaja rohkemat integratsiooni, sest need on inimesed, kes on sunnitud olnud oma kodust põgenema Nad peavad mõtlema oma tulevikule, tööle. siin on kaks kriitilist küsimust. kõigepealt õiguslik küsimus ja siis majanduskriis, mis on kõiki mõjutanud. väga palju on Euroopas juba majanduspagulasi väga paljud inimesed on oma tööst ilma jäänud ja neil on teatud aja jooksul õnnestunud teine töökoht leida. aga siis mingisugusel hetkel nad langevad sellest süsteemist välja, nad võivad siis langeda organiseeritud kuritegelike rühmituste või muude ärakasutajate ohvriks, näiteks ma mõtlen Itaalia peale siin inimesed muutuvad tööturu ohvriks puhtalt sellepärast, et neil puuduvad dokumendid. niisiis, esimene võtmetähtsusega küsimus on, et seadusi tuleb muuta. liikmesriigid peavad hakkama nende asjadega tegelema, see on kriitilise tähtsusega asi. kõik liikmesriigid peavad kriitilise pilguga üle vaatama oma seadused selles pidevalt muutuvas olukorras ja viimane märkus. meil on vaja ka hea tava platvormi, seda peab rohkem arutama, seda head tava tegelikult on päris palju, näiteks integratsiooni alast ja kui oleks olemas selline suur platvorm, siis võimaldaks see ka parendusi ellu viia ja siis saaks neid parendusi üle kogu Euroopa Liidu kasutada, aitäh. Barbara Spinelli, palun. Grazie, president Jüri. suur aitäh, esimees. mina sooviksin edasi arendada neid mõtteid, mõningaid nendest, mida Cecil juba tõstatas. alustuseks sooviksin tänada selle raporti eest, mis on ääretult oluline nüüd tuleviku kohta. ma arvan, et üks asi, mida me peame analüüsima põhjalikumalt ja võib-olla karmima pilguga, on ärakasutamine. see on põhimõtteliselt nagu orjus. Liibüas ja kolmandates riikides me küll mõistame orjandust hukka, aga samas me näeme samasugust praktikat ka siin Euroopa pinnal ja need nii-öelda tööturujõugud, ähm, need on äh, Itaalias teada-tuntud ja see on tegelikult äh, euroopalik variant võr-, pärisorjusest. ma ei tea, kas kolleegid on, tunnevad seda Capuroloto süsteemi aga põhimõtteliselt tähendab see seda, et otsitakse välja hästi odavad töötajad kuskilt ja, ja need on nii-öelda lindpriid oma töökohu all, need, nad pannakse töötama väljapool igasugust õigu-, seadust, viisteist eurot kümne päeva, kümnetunnine päev sellise hinnaga pannakse migrandid tööle ja minu jaoks see on põhimõtteliselt võrdne orjusega. ja siis on veel sisserändajate ärakasutamine Itaalias. ma ei tea, kas te Miracolo nimelist filmi olete näinud, mis, mille tegevus leiab aset sõjajärgses Milanos. juttu on inimestest, kes elavad väga raskes olukorras Milano nii-öelda äärelinnades, eh, aga põhimõtteliselt see meenutab nüüd praegust olukorda. ja siis veel pagulaste võimestamine on kindlasti oluline ning rohkem peaks vaatama head tava ja sisserändajate organiseerumist. jagamismajandus, solidaarsuspõhine majandus, ka need on olulised. vabaühendused on siin ka väga olulised, väga aktiivsed. eriti need vabaühendused, kes on spetsialiseerunud sisserändajate integreerimisele. ja veel, võib-olla see on provokatiivne küsimus, aga üks, mida eriti ei mainita, on katoliku kirik. Itaalias katoliku kirik praegu tegelikult teeb riigi tööd. uudised nendest laevadest mille peal on pagulased, millele ei lubata randuda. Neid asju on klaarinud katoliku kirik. ja meil on vaja mingisuguseid lepinguid katoliku kiriku ja riigi vahel niimoodi, et kõiki, kõikidest riigi seadustest peetakse kinni, aga samas ei oleks diskrimineerimist USA, usu põhjal. tegelikult ega see ei ole mingisugune vastuoluline küsimus, üleilmse, üleilmset pagulasi käsitleva kokkulepet arutades seal mainiti tegelikult katoliku kirikut kui äh, tähtsuselt teisel kohal olevat organisatsiooni. Birgit, palun. suur aitäh, Claude! mul on tunne, et me paneme siin kokku erinevaid asju, üks asi on see ametlik õiguslik staatus nendel sisserändajatel ja teine on see, mida me saame teha nende integreerimisest, kes siia on tulnud ja mida saavad seal teha vabaühendused. Barbara Spinelli jutt, see tähendab väga huvitavat olukorda. ja see ei ole tegelikult ainult Itaaliale spetsiifiline olukord. ühelt poolt me räägime inimestest, kes kunagi ei taha paluda varjupaika, nad tahavad lihtsalt öö, äh, raha teenida, tööd, aga neil puudub ametlik staatus, nad ei ole siin ametlikult ja neil ei ole ka ametlikult võimalik töötada, küll aga neil on võimalik leida inimesi, kes ütlevad, et oi, aga te võite meile tööle tulla kuna nendel inimestel õiguslik staatus puutub, nad ei ole siin seaduslikult, siis neid on võimalik ka lihtsalt ära kasutada. ühelt poolt me ei taha neid ebaseaduslikke sisserändajaid, aga teiselt poolt äh, me lubame nii-öelda inimestel öelda nendele ebaseaduslikult siin viibivatele inimestele, et oi, te võite meile tööle tulla. ehk me peame otsustama kas siis me ütleme nendele sisserändajatele, kes siia tulevad tööd otsima, et meil on väga kahju, aga meil ei ole siin töökohti, kus te saaksite töötada. või siis teiselt poolt me ütleme, et oi, kui tore, meil on tegelikult selliseid töökohti, kus meie enda kodanikud ei soovi töötada, nii et te olete teretulnud neil kohtadel töötama, aga sellisel juhul nad peavad saama ka õig-, seadusliku staatuse e, ja, ja nad peavad võimalis, võimaluse võrdsetelt asutustel, võrd-, võrdsetel alustel meie kodanikega öö, e, öö, e, töötada ja, ja siis on muidugi küsimus varjupaiga taotlejate või pagulaste kohta. et ähm, kuidas nende töökohtadega, siin on jutt nii nendest, kes alles taotlevad, kui need, kes on juba saanud pagulase staatuse. Need, kes on saanud otsuse ja võib-olla need, kellega alles tegeletakse, miks mitte pakkuda neile võimalust töötada, see on aga õiguslik küsimus ja siis meil on praktiline küsimus, et kuidas seda kõike organiseerida. kui nüüd jutt on vabaühenduste raskustest saada need rahalised vahendid praktilise töö toet-, tegemiseks, inimeste integreerimiseks, e-, informatsiooni nendeni viimiseks, töökohtade kohta koolituseks ja muuks taoliseks, ma arvan, et siin me peame arvestama ka erinevat olukorda meie liikmesriikides. ma ei räägi siin mitte poliitilises mõttes erinevast olukorrast, aga pigem sellest, kuidas meie riigid on organiseeritud. kas Euroopa Liidult saab rahad nii-öelda keskvalitsus või siis ehk riik või siis ähm, läheb raha kohalikule või regionaalsele tasandile, vaat selles on olukord liikmesriikides erinev. ma ei tea, kas teil on kogemusi nende erinevuste kohta, et kuidas liikmesriigid neid asju organiseerivad? kas see, kuidas see liikmesriikides on organiseeritud, kas see ka mõjutab võimekust nende rahade taotlemisel ja saamisel? Te mainisite siin varjupaiga seda fondi, jah, see, mida te ütlesite, on kõik õige, aga nii palju, kui mina tean, on ka teisi Euroopa fonde, mida liikmesriigid soovi korral saavad kasutada, sotsiaalfond, regionaalfond ja muud projektid. nii et ma sooviksin teatada, kas nendega teil ka mingisuguseid kogemusi on, mis fondi millisel määral kasutatakse ja kui lihtne või raske on teha koostööd ametiasutustega ja kas ametiasutustel on hea meel teha koostööd vabaühendustega või mitte eriti? Um, see integratsiooni küsimus, see on see, mida mina tahtsin küsida. Teie äh, raportis räägiti ligipääsust rahastamisele ja ma usun, et et ähm, see puudutab ka vabaühendusi ja minu jaoks on murettekitav see, et äh, poliitiliselt äh, on olukord väga pingeline. meil on igasuguseid fonde, ESF ja ERDF ja äh, ERDF ja meil on suured fondid. ja komisjon on julgustanud meid kasutama neid fonde ka integratsiooni äh, jaoks, aga meil on veel rahastamisvahendeid. nüüd Euroopa Liidus äh, peaks vaatlema neid rahastamisvahendeid ja vabaühendusi kui äh, midagi, mis aitab kaasa pagulaste lõimimisele, aga tundub, et vabaühendused nendele va fondidele mm, lihtsalt ligipääsu ei saa. ja praegu ei ole enam tuhat üheksasada kaheksakümmend seitse või kaheksakümmend kaheksa aasta mõned liikmesriigid on päris osavad, neil on juba äh, tugevad vabaühendused ja nemad saavad äh, kuidagi rahastamise abi, aga paljude Euroopa Liidu linnade jaoks ja vabaühenduste jaoks on konkreetselt just äh, varjupaiga taotlejatele ette nähtud fondidest raha saamine keeruline. muidugi raha saamine on alati keeruline, ma olen ise ka töötanud vabaühendustes ja tean, et see ei ole sugugi lihtne, aga ikkagi, mida peaksime meie siin libekomisjonis ütlema, kas me peaksime nõudlikumad olema kusagil? loomulikult see puudutab ka eelarvekomisjoni. küsimus ei ole sugugi vähetähtis Äh, see on poliitiline, äh, see on terav küsimus, mitte ainult pagulaste jaoks, aga ka nende sisserändajate jaoks, kes on äh, siia juba saabunud, kanda kinnitanud, aga lõimimisel on neil abi vaja. isegi teise põlvkonna migrantidel on abi vaja see, seda tuleb vaadelda laiemas kontekstis, rassism, ksenofoobia, kõik, mis praegu toimub see, mis koha peal toimub, kui liikmesriigil ei ole raha, ma ei tea, liikmesriigid tegelikult saavadki enamuse raha. kuidas sellega kõik siis nüüd toime tulla, ma ei tea, võib-olla komisjonil on mingid vastused olemas. ega see küsimus ei kao kuhugile, kõik esitavad sarnaseid küsimusi, aga me tahaksime nüüd kuulda, mis on siis viimased arengud. kas veel keegi soovib sõna? nii kui keegi soovib veel äh, sõna või keegi tahab vastata, olge lahked um,. Ähm, Have... Äh, Kadri Soova, palun. mul on kaks punkti, millest rääkida. kõigepealt äh, tööturule ligipääs, ekspluateerimine ja siis ka ligipääs rahastamisvahenditele. nüüd, kuidas soodustada sisserändajate ligipääsu tööturule, arvestades ka seda, et töökätest on puudus, tõesti, mina nõustun sellega, et tuleb olla aus ja praktiline. kõige suuremad, suurem frustratsioon tuleb sellest, et faktid on olemas, argumendid on olemas, ega midagi ei olegi lisada, aga poliitilisi otsuseid ei tehta. annan teile selle kohta ühe näite. mina olen Eestist, jälgin Eesti meediat, sisserändajate arv on väga väike, ma ei tea, kas praegu on mõni eestlane siin või ei ole, ei ole. aga töökäsi on tohutult vaja igal pool, kaasa arvatud ka vähem kvalifitseeritud äh, tööjõudu äh, vajavatele töökohtadele. nüüd eh, kvoodid eh, kõrgetasemelistele töökohtadele on ammendatud, aga juba märtsikuuks on aastakvoot täis ja IT-töökohad näiteks on täitmata eh, takistus, suureks takistuseks on äh, paberimajandus. lubatakse küll, et küll me, küll me liigutame asju ja asjad lähevad paremaks, aga ei. hiljuti räägiti ka sellest, et meil on vaja kvalifitseerimata tööjõudu. Äh, ärilehtedes äh, esitati üleskutse töötajate leidmiseks ühe kioskite keti jaoks ja öeldi otse, koha pealt me enam ei leia töötajaid, meil on vaja eh, sisse tuua töötajaid. muidugi eh, sageli tuuakse töö, tööpuudust eh, argumendina, aga see ei toimi enam kuusteist kioskit äh, jäi ilma töötajateta, lihtsalt töötajaid ei leitud. meie tööõigus on väga hea, ületunde tas-, ta-, äh, tasustatakse kui mitte topelt, siis, äh, siis ikkagi rohkem kui tavatööd, samuti puhkepäevadel töötamist ja ettevõtted ütlevad, et me tahame leida töötajaid ja tahaksime tööjõudu ka to-, toodaks sisse. mis oleks siis meie valik? võib-olla tööõigust muuta selle asemel, et äh, rände ja tööhõive poole pealt seda äh, reguleerida. otsustati poliitiliselt, et äh, tuleks Sotsiaalministeeriumis uuesti lahti kirjutada tööseadused, näiteks topelttööd enam äh, või vabandust, ületunde topelt ei tasustata enam ja otsustati äh, alandada standardeid kõikide jaoks. see ei ole mingi korralik poliitiline valik, kõik jäävad kaotajaks. ei ole nii, et kõik ettevõtjad soovivad töökäsi juurde, toome töötajaid sisse, aga ei. ja näete, kui ma vaatan, mis kodanikuühiskonnas toimub, siis meie tahame ju eh, selgitusi jagada, argumenteerida eh, selle poolt, et meil on vaja töötajaid, aga kampaania ei aita. olukord on frustreeriv. aga Laura ilmselt eh, saab teile rohkem informatsiooni anda selle kohta, kuhu me oleme jõudnud. kuidas tõesti tööturg saaks ka sisserändajate jaoks paremini toimida, ma usun, et ähm, ideaalstsenaarium oleks selline. liikmesriikide valitsused otsustavad, äh, kuidas kulutada äh, raha erinevatele poliitikatele erinevatele eesmärkidele ja teevad seda koos kohalike omavalitsuste ja kodanikuühiskonnaga. see on kollektiivne otsuse tegemine, mõnedes riikides see toimib, aga mitte igal pool, enamuses see ei toimi nii ja eh, koostatakse riiklik programm, kuidas raha jagada, seda tehakse üheskoos kollektiivselt. ja ma ei tea, kas äh, kohalik omavalitsus jääb kusagile vahelüliks, üldiselt äh, riiklik keskvalitsus suunab raha äh, vabaühendused paljudes riikides on öelnud, et nemad raha enam valitsusallikatest ei taotle, see on liiga keeruline, aga see ei olnud ju nii mõeldud, et nad peavad kuskilt mujalt raha otsima ühest küljest on bürokraatia takistuseks, teisest küljest on äh, olemas teatud piirangud, mis lihtsalt ei, ei lase tööd teha. vabaühendus saab anda nõu sisserändajatele. kõik, kes sisse tulevad, nendele antakse Ehm, nõu, äh, aga äh, mõnikord nõuab seadus, et ainult sea-, äh, seaduslikele sisserändajatele antakse nõu, aga kuidas vahet teha? seega klientidega töö on vabaühenduste jaoks väga raskeks tehtud ja üleüldine kavandamine, programmeerimine, suhted valitsusasutustega on väga keerulised. palju raha tegelikult jääb kasutamata, nagu ma ütlesin võib-olla komisjonil oleks eh, siis võimalik öelda, et eh, kui eh, raha ilmselt ei kasutata, siis meie saame osutada, otsustada nüüd, kuidas seda raha siis otstarbekamalt jagada. Uh, Laura, TG Home direktor, kes tegeleb äh, rändega, palun jah, rahastamise küsimus, me oleme seda juba korduvalt arutanud ja üksikasjalikult äh, praeguse äh, asüüli ja rändefondi raames, mis on mõeldud kolmandate riikide kodanikele, suurem osa nendest vahenditest läheb liikmesriikidele, liikmesriigid haldavad neid vahendeid täpselt nagu Sotsiaalfondi puhul ja ka teiste fondide puhul aga juba praegu on meil selline põhimõte, mis liikmesriikide kohal, äh, kohta kehtib, äh, partnerlus äh, kohalike omavalitsustega, vabaühendustega ja me teame, et mõnedes liikmesriikides see toimib hästi, kahjuks aga mitte kõigis liikmesriikides ja seetõttu me olemegi tugevdanud seda ettepanekuga järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks, mida komisjon praegu arutab. me oleme samuti äh, otsustanud tugevdada seda toetust, mida annaks kohalikele omavalitsustele, mitte läbi otserahastamise, sellepärast et see on väga vastuoluline ja keeruline aga me saame rahastada suurema protsendiga neid projekte, mida äh, kohalikud omavalitsused ellu viivad tulevikus ja komisjonis me suudame ka ümber suunata tead-, äh, teatud poliitikavaldkondadele mõeldud vahesid programmeerimise faasis. Kadri sellest juba natukene ka rääkis anname liikmesriikidele alguses teatud summa, aga võime vahendeid juurde anda siis sõltuvalt vajadustest. nii et, et uus mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek äh, asüüli ja rändefondi osas üritab mõningaid neid probleeme lahendada, mis on tekkinud ja praegu siis seadusandjad peavad äh, selle teemaga tegelema, asja saab ikkagi parandada ja arutelud veel käivad. aga juba täna Äh, üsna väike osa on ka otsese haldamise all, komisjon haldab neid vahendeid ja me oleme äh, ka pakkumisi juba korraldatud, mis on suunatud just nimelt valitsusvälistele organitele ja kohalikele omavalitsustele. üks pakkumismenetlus on praegu käimas, te võite vaadata meie veebilehte ja me tahame siis toetada just nimelt äh, riigiüleseid kohalike omavalitsuse võrgustikke. me tahame otseselt äh, siis koos liikmesriikide ja liikmesriikide valitsustega toetada ka kohalikke omavalitsusi ja vabaühendusi nii et, et ma arvan, et me oleme teadlikud sellest, et meil on vaja teha tööd erinevatel tasanditel, meil on vaja teha eelkõige koostööd liikmesriikide valitsustega, aga ka kohalike omavalitsustega ja vabaühendustega ja äh, lisaks rahastamisele tahaksin veel lühidalt mainida seda, et liikmesriikide jaoks on kogemuste vahetamine, vastastikune õppimine oluline, aga meil on ka Euroopa integratsioonivõrgustik meil on üha rohkem äh, siis erinevaid vastastikuse õppimise alaseid tegevusi. Äh, me teeme üha rohkem koostööd kohalike omavalitsustega äh, Äh, siis äh, konkreetsete partnerluste osas, mis puudutavad pagulaste kaasamist ja me kavandame ka konkreetseid meetmeid, näiteks äh, Linnaakadeemia kohalikele praktikutele korraldasime selle sellel aastal, kavatseme korraldada ka järgmisel aastal ja meil on samuti foorum, kus arutame integratsiooni tege-, küsimusi kodanikeühiskonnaga nii et, et me tegutseme erinevatel tasanditel eh, selleks, et toetada liikmesriike, nagu esimees ütles, eh, tegemist on põhiliselt eh, liikmesriikide ülesandega töötada välja integratsioonipoliitika, aga me oleme teinud koostööd liikmesriikide ja ka teistega, kohalike omavalitsustega, vabaühendustega, me oleme käivitanud erinevaid meetmeid ka, mis on suunatud otseselt tööandjatele Äh, et neid äh, tõesti julgustada paremaid tavasid välja töötama selleks, kuidas äh, sisserändajaid tööturule integreerida. meil on ka majandus- ja sotsiaalsed partnerlused sisserändajate integreerimiseks tööturule, nii et, et me oleme ka Euroopa tasandil väga palju algatusi käivitanud selleks, et liikmesriikide tasandil toimuvat toetada ja julgustada liikmesriike integratsiooni küsimustes kõigiga koostööd tegema. see on keeruline, me teame, et asjad toimivad hästi osades liikmesriikides mitte väga hästi teistes liikmesriikides ja seetõttu me teemegi koostööd läbi integratsioonivõrgustiku ja teiste foorumi selleks, et õhutada liikmesriike üksteiselt õppima ja et äh, võib-olla äh, ka äh, saavad nad inspiratsiooni sellest, mida teised teevad ja õpivad. meil on ka vastastikused abistamise meetmed ja võrgustikud, mille läbi vähem kogenud liikmesriigid saavad õppida. ma arvan, et Eesti on üks riikidest, mis on palunud õppereiside korraldamist Saksamaale ja Portugali, et õppida, kuidas inimesi integreerida Äh, seda kõike me oleme teinud väga aktiivselt ja ka seaduslik sisseränne, see teema ka tõstatus. Äh, Kadri ja teised ütlesid, et on olemas tõesti paradoks, et enamik valitsusi teesklevad, et äh, me tegelikult ei vaja ega soovi seaduslikke sisserängijaid aga samas enamikes liikmesriikides on äh, suured tööjõupuudused, iseäranis Eestis, Balti riikides, äh, Ida-Euroopa riikides, Saksamaal, Austrias, kui vaadata neid äh, andmeid, uuringuid, mis näitavad tööjõupuudust, siis on vaja tõesti tööjõu Äh, migratsiooni äh, selleks, et äh, neid lünki täita, see loomulikult ei tähenda, et standardeid tuleks langetada, muidugi see oleks ka üks võimalus. aga seda probleemi saaks lahendada seaduslike sisserändajatega ja te teate, et komisjon on seda lähenemist alati toetanud meil on ettepanek äh, oskustööliste osas ja selles küsimuses on praegu nõukogus väga raske liikmesriikide tasandil kokkulepet leida, kuigi kõik äh, on nõus, et meil on kvalifitseeritud töötajaid vaja see on väga oluline majanduse jaoks, see on oluline konkurentsivõime jaoks. ma arvan, et meie komisjonis jätkame selles suunas töö tegemist, vaatamata keerulisele poliitilisele õhkkonnale Äh, nagu te teate, me oleme praegu äh, äh, kogu selle seadusliku rändealase õigustiku läbi, läbivaatamise ja hindamise faasis ja oleme varsti valmis esitama tulemused ka parlamendile ja see võimaldab meil siis käivitada ka arutelusid, kuidas tulevikus sisseränne Euroopa Liitu peaks välja nägema, väga oluline on, et sellised arutelud jätkuvad ja me ei peaks siis ainult keskenduma nendele meetmetele, mis aitavad vältida ebaseaduslikku sisserännet. aitäh, kas äh, keegi soovib veel sõna võtta? jah, äh, aitäh. Äh, ma arvan, et nende vahendite kasutamise tõhusus ja mõju on väga oluline, ütleb härra Kumtšum enamiku ajast äh, me puutume kokku väga suurepäraste projektidega kohalikul tasandil, isegi riiklikul tasandil, aga mul on mõningad kõhklused nende projektide mõju kohta, me äh, kulutame väga palju aega ja energiat nende projektide hindamiseks, aga äh, sisserändajate organisatsioonide kaasamine on olulise tähtsusega, kui me tahame, et need projektid omaksid ka tagajärgi, et need rahalised vahendid ka annaksid tulemusi äh, kas me oleme valmis tegema koostööd sisserändajate organisatsioonidega? jah, oleme, aga üks probleem on see, et need organisatsioonid on professionaliseerunud ja ma arvan, et meil on vaja äh, Äh, professionaliseerida äh, selleks, et me saaksime parema lisandväärtuse just nimelt nende vahendite kasutamise ja projektide mõju osas. Äh, suurema osa ajast need organisatsioonid ei ole selliste vahendite ja projektide olemasolust teadlikud Äh, suurema osa ajast kohalikud omavalitsused või kohalikud partnerid ei ole nendega ühenduses, ei ole korralikku teabevahetust ja ei ole korralikku koostööd nende organisatsioonidega teiseks tahaksin rääkida tööturule integreerimisest, sisserändajate tööturule integreerimisest. jah, äh, tööturul on oskuste ja nõudmiste äh, ebakõla väga palju töökohti on olemas, on väga palju inimesi, kes on töötud, aga äh, nende töökohtade ja inimeste kokkusobitamine on probleem äh, üks probleem on see, et kuidas äh, edendada nende sisserändajate kvalifikatsiooni selleks, et nad saaksid integreeruda tööturule. ja teine asi on, kuidas luua neile töökohti. mina esindan organisatsiooni, Äh, kus on viiskümmend tuhat sisserände taustaga ettevõtjad, need on minu organisatsiooni liikmed ja ma tean, et nad loovad väga palju töökohti. aga äh, neil ei ole äh, koostööd kohalike sisserändajate kogukondadega selleks, et välja töötada lahendusi probleemile puudus on empaatiast, puudus on arusaamisest, kuidas sisserändajate kogukonnad toimivad, ei saada päris hästi aru, mida vaja on ja minu arvates tuleviku seisukohalt on äärmiselt oluline, et praegu on üleminekuperiood me oleme tööstusrevolutsiooni lõppfaasis, praegu on algamas digitaalne revolutsioon ja digitaalmajandus äh, suurendab veelgi sisserändajate tööpuudust Euroopas. kas me oleme selleks valmis? kas meie poliitika, kas meie vahendid on valmis selleks, et valmistada seda elanikkonnarühma täna, homseks tööturuks ette, aitäh aitäh! ma arvan, et äh, sellel teemal võiksime me kõnelda palju pikemalt ja suur aitäh nendele, kes selles arutelus osalesid, aga ma kardan, et me peame hakkama seda arutelu lõpetama. meie koosolek läheneb lõpule äh, tahaksin tänada äh, kõiki neid inimesi, kes täna siin esinesid, kes andsid oma panuse sellesse arutelusse. integratsioon on väga oluline teema meie komisjoni jaoks. ja me tegeleme sellega üha rohkem ja väga hea, et me saime eh, sellel teemal kõnelda ja Äh, saime ettekujutuse ka sellest, äh, mida teil vaja on ka eelarve mõttes. nii et, et aitäh, et osalesite selles olulises arutelus ja suur aitäh kõigile ja edu teile teie töös. Äh, kolleegid, sellega oleme oma tänase, tänahommikuse päevakorra ammendanud ja kohtume järgmisel nädalal. This will be short.